aitäh, ma üritan nüüd saada teie tähelepanu kaheks minutiks, see puudutab äh, Euroopa Liidu ja Kosovo äh, stabiliseerimise assotsieerimislepingut, ma tean, et see ei ole nii huvitav kui äh, välisminister Steinmeieri tulek või grusiinid enne, aga see on oluline, sellepärast et tegemist on viimase Balkani riigiga, kes saab stabiliseerimise assotsieerimislepingu, te teate, et tegemist on esimese sammuga äh, liitumisprotsessis äh, tegemist on lepinguliste suhetega esmakordselt Euroopa Liidu ja Kosovo vahel, see tähendab äh, poliitilise dialoogi parandamist äh, ja edendamist, poliitiliste suhete edendamist, see tähendab paremaid kaubandussuhteid, Kosovol on suurem juurdepääs Euroopa turule, Mm, näiteks veini osas viimastel aastatel on olukord paremaks läinud ja paljude muude asjade osas. loomulikult tähendab see ka kõrgemaid euroopalikke standardeid äh, tarbijakaitse osas, mis on väga positiivne äh, Kosovo kodanike jaoks ja loomulikult äh, tähendab see paremat koostööd Euroopa Parlamendi ja Kosovo Assamblee vahel, sellepärast et kaks korda aastas on meil stabiliseerimise ja assotsieerimiskomisjoni istung kos-, kosovlastega, see tähendab, et suhted Euroopa Liidu, Euroopa suurim, noorima riigi vahel, hoolimata probleemidest nõukogus, kuna kõik neid ei tunnusta, ikkagi tähendab see paremaid suhteid, need on, see on iseenesest juba hea ja see on hea Kosovo elanike jaoks, see on oluline e, samm e, teel Euroopa Liiduga liitumise suunas ja õigustiku ettevalmistamisel selleks, et oleks e, võimalik edasi liikuda. see protsess parlamendi ees on alanud, me võimalikult kiiresti hääletame täiskogul ja see leping siis jõustub äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses ning ma loodan, et järgmine samm, mida on tõesti vaja Kosovo elanikele, et viisa liberaliseerimise küsimuses enne aasta lõppu komisjonilt tuleb äh, roheline tuli, Kosovo peab veel mõningaid kriteeriume täitma, mingid, mõningatele tingimustele vastama, aga ma loodan, et järgmine aasta tähendab eh, Kosovo elanikele rasketel aegadel järgmist positiivset sammu, oluline on neid julgustada, neile lootust anda, et eh, Euroopa Liit soovib, et Kosovo oleks eh, Euroopa Liidu osa ja nagu ma ütlesin, sta-, stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping on esimene sa-, samm lepinguliste suhete vallas Euroopa Liidu ja Kosovo vahel, ma loodan, et me kõik, et me saame teilt kõigilt tugeva toetuse, hoolimata sellest, kas teie koduriik on Kosovot tunnistanud või, tunnustanud või mitte. see, oluline on, et Euroopa Parlament seda tun-, seda toetaks mitte ainult Ahveti komisjonis, vaid ka täiskogul, kus me seda mm, hääletame, aitäh! Ähm, EPPs äh, skuggföredragande äh, när det gäller Kosovo vill jag... Aitäh, äh, Rahvapartei variraportöörina Kosovo küsimuses tahaksin ma äh, väljendada heameelt, äh, et stabiliseerumise ja assotsieerimisleping Kosovoga hakkab teoks saama. see leping on Kosovo jaoks oluliseks äh, verstapostiks, see on, sellel on väga suur potentsiaal Kosovo majanduse jaoks, eriti mis puudutab juurdepääsu Euroopa Liidu turule ja leping äh, kinnitab, et Kosovol on äh, tulevik Euroopas, aga integratsiooniprotsess ei ole iseenesestmõistetav, selleks on vaja poliitilist tahet ja poliitikute juhtohjade võtmist. vaja on äh, ka reforme läbi viia. proua Lunatšek parlamendi raportöörina hiljuti külastas Kosovot ja me nägime, kui palju on haldusaparaadil vaja ära teha selleks, et võidelda korruptsiooniga, korruptsioon on peamiseks äh, tõkkeks äh, Kosovo demokraatlikul arengul, ähm, poliitiline tahe hõlmab ka siis äh, lepingute sõlmimist, mis ei ole võib-olla eriti meeldivad kodanikele Kosovos, aga mis on väga otsustava tähtsusega, kui äh, on tegemist äh, suhete normaliseerimisega naaberriikidega, mis tagaks äh, pikaajalise stabiilsuse selles piirkonnas. see peab loomulikult olema sihiks Kosovos me peame äh, nägema, et mõlemal poolel, nii valitsuskonnal kui opositsioonil on poliitiline tahe olemas. aitäh, kas ma võiks paluda, et ülejäänud kolleegid äh, piirduksid ühe minutiga ja kõigepealt saab sõna kolleeg Pantseeri. aitäh, härra juhataja ma arvan, et me võime siin rääkida edusammudest meie suhetes selle riigiga. ma tahaksin eelkõige rõhutada stabiliseerimise assotsiatsiooni lepingut, mis äh, allkirjastati oktoobris, tegemist on olulise sammuga koos teel, Kosovo teel Euroopasse. ma tahaksin rõhutada ka, kui oluline on kohtud, organitega kaubitsemine si, sidemed, suhted Serbiaga, ka see on teema, millega me oleme tegelenud, loomulikult on veel väga palju väljakutseid, millega on vaja hakkama saada. nii sisepoliitikas, näiteks majanduspoliitikas või avaliku halduse reformis, aga ma arvan, et raamlepingu allkirjastamine Euroopa Liidu ja Kosovo vahel üldiste põhimõtete üle, mis puudutab Kosovo osalemist Euroopa programmides, on väga oluline. eriti võttes arvesse kõi-, sellega, et vaja on edendada kõiki neid äh, jõupingutusi, mida see riik peab toime panema teel Euroopasse. aitäh kolleeg Panserile ja nüüd annan sõna härra Nartile. Venemaa ütles et Kosovo tunnustamine tähendaks Pandora laega avamist ja et kah la, Pandora laegas avaneks ning on avanenud mitmed ehm, ehm, laekad. E, etniline puhastus Kosovo, kus enne valitses rahu, e, on Ehm, toimunud Serbias või enamast, enamuses Kosovost ei ole. kui me oleme Helsingi lepingut õhku lasknud, mis tähendas seda, et piirid on puudumatud, siis kuidas me näiteks ei saa, saame ei öelda Transnistria, Vene Transnistriale ei, kuidas me saame Lõuna-Osseetiale öelda ei, kuidas äh, me saame lubada, et me nii eh, me mitmepalgelised oleme, sest äh, Eh, kuidas me saame öelda ei Abhaasiale ja jah Kosovole? suur tänu, kallis kolleeg. härra Pitsula, kas te ei saanud veel sõna, palun üks minut siis teile ka. aitäh stabiliseerimise assotsieerimisleping Euroopa Liidu ja Kosovo vahel on selgeks märgiks selle kohta, et Euroopa Liit ei pööra selga kõige nooremale Euroopa riigile, aga teiselt poolt see leping on ka suureks panuseks Kosovo jaoks selleks, et äh, oleks võimalik läbi viia kõiki neid reforme, mis vaja, et läbi viia ka taristureforme. Kosovo ühiskonna erinevate gruppide jaoks on see võimalus reformida, otse loomulikult äh, valitsuse õlul on kõige suurem koorem, kuid nemad ei pea ainsana äh, olema kompleksse Euroopa Liidu tee vahendajateks. poliitilised jõud liiguvad kõik ühes suunas, ametiühingud, äriettevõtted, enam, äh, vähemuse esindajad, kõik peavad andma oma panuse ja ma tean, et stabiliseerimise assotsieerimisleping ei lihtsusta mitte ainult dialoogi Brüsseli ja Pristina vahel, vaid ka Pristina ja Belgradi vahel. ja piirkondliku koostöö jaoks Lääne-Balkani riikide vahel äh, võime me ka öelda, et see paraneb ja peale selle on võimalik parandada ka julgeolekut, aitäh! Äh, aitäh! annan teile teada, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümnes november me peame vaatama, millal me saame muudatusette me peame arvestama sellega, et Inta komisjonis, kui üheksateistkümnendal novembril alustatakse muudatusettepanekute läbiviimist, meie peame siis detsembri alguses sedasama tegema ja neljateistkümnendal detsembril peaks siis toimuma hääletus. tehke siis oma muudatusettepanekud ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on arvamuste vahetus Saksamaa välisministri Frank-Walter Steinmeieriga, kes just praegu tuli äh, Välisasjade Nõukogust ja saab meile nüüd anda informatsiooni võib-olla ka Pariisi kohta, meil toimus äh, koosoleku alguses leinaminut, äh, rääkisime ka Süürias ja Ukrainas toimuvast ja sellepärast on ka väga hea meel teiega kohtuda, sellepärast et Saksamaa ka OECD juhtimise üle võtab, nii et need kõik on omavahel seotud, need küsimused, nii et Frank Valter, sul on sõna, palun no,. Nicht... aitäh, härra esimees suur,, suur-suur tänu selle sõbraliku kutse eest, mis mulle uuesti esitati, ma tulin hea meelega ja suur tänu ka dialoogi ja kontaktide eest, mida me peame ka selle aja jooksul, kui ma selle komisjoni ees ei käi ja suur tänu ka väliskomisjoni toetuse eest sellistes tähtsates küsimustes nagu idanaaberlus viimaste kuude jooksul. ja ma ei unusta mainida ka selle komisjoni liikmete ülesannet sisemise blokaadi ületamisel Albaanias seda blokaadi, blokaad ei oleks ületatud, kui mõned teist poleks kohvrid pakkinud ja kohale läinud selleks, et seal sildu luua suur,. suur-suur tänu selle eest, et mind, et mul on uuesti võimalus teie ette tulla, seda ühel väga erilisel päeval, mil nädalavahetusel toimunud katastroofi traagilised sündmused on meil veel silme ees mina sellel päeval, kui atentaadid toimusid, olin äh, Pariisis, olin staadionil, olin seal, kus äh, Prantsuse äh, abistajaid tahtsime tänada, me kutsumisime nad Prantsuse ja Saksamaa jalgpallimängule. tegemist oli siis Germanwingsi lennukatastroofi vabatahtlikega ja nad pidid uuesti nägema, kuidas maailm kokku kukub, tegemist ei olnud seekord lennukatastroofiga. Alpmarenni piirkonna vabatahtlikud olid need, kelle me olime sinna kohale kutsunud, kes aitasid äh, ohvreid äh, leida, vaid seekord nägid nad terroristide tööd äh, mitmes kohas Pariisis siis. me avaldasime kaastunnet äh, ohvrite lähedastele, ka meie pidasime leinaseisaku, kuid äh, olukord pärast neid rünnakuid esitab ka teistsuguseid küsimusi, mis saab edasi? ja ma arvan, et kõige tähtsam on nüüd neile, kes küsivad, kui palju relvi ja sõdureid äh, leitakse turvalisuse tagamiseks, neile tuleb öelda, et kõigepealt tuleb äh, sisse hingata, tuleb kaastunnet näidata ja tegemist ei ole sündmusega, mille puhul me saame lihtsalt jätkata vanade küsimuste lahendamisega. kuid valemid selle kohta, kuidas terrorismi vastu võidelda, ei ole lihtsad, ükski vastus ei ole lihtsamaks muutunud pärast Pariisi rünnakuid, otse vastupidi, on nad raskemaks muutunud. Saksamaa liiduvalitsus kohe kindlasti jätkab oma tegevust ja oma panust ja me Äh, tõesti soovime, et kõik sedasama teeksid, on terve rida riike, mis on lubanud ISISe vastu äh, õhuoperatsioone läbi viia, meie leidsime, et meie seitsmeteistkümnenda riigina ei peaks õhuoperatsioonidega liituma, vaid meie ütleme, et meie koolitame ähm, neid ja relvastame neid, kes koha peal ISISe vastu võita, võitlevad Peshnada äh, siis Põhja-Iraagis. ja mis puudutab varustust, siis me otsustasime hoolimata kriitikanooltest Saksa avalikkuses Peshnagadele relvi tarnida selleks, et nad mitte ei saaks ainult oma võitluseid jätkata, vaid et nad saaksid ka maad tagasi võita, nii nagu see viimasel ajal on juhtunud ja ma loodan, et see protsess jätkub järgnevatel nädalatel ja kuudel meie kavatseme oma toetuse andmist jätkata ja me pidevalt peame läbirääkimisi eh, Peshnaga esindajatega ja me oleme ka nende käest saanud informatsiooni selle kohta, mida täpselt vaja on. ma ütlen seda kõike, sest äh, sõjalist võitlust ISISe vastu tuleb jätkata, kuid samamoodi teame me, et ainult äh, sõjaliste äh, lahendustega meil ei ole võimalik terrorismi kontrolli alla saada. ja see teine arutelude punkt, mis täna välisministrite nõukogul äh, tõstatati, oli just Süüria. ja küsimus selle kohta, kuidas Süüria konflikti lahendada ja kuidas äh, leida poliitiline lahendus ja kuidas seda ette valmistada. kes Lähis-Ida teab ja ma olen veendunud, et paljud teist seda teevad, teavad ka väga hästi, et kes äh, midagi ütleb, ei peaks olema eufooriline ja optimistlik, sest eufooriaks optimismiks ei ole põhjust. olles seda nüüd öelnud, leian ma ikkagi, et need läbirääkimised eelmise nädala laupäeval ja ka kaks nädalat tagasi toimusid. et need läbirääkimised siiski tõid ootamatuid tulemusi ootamatuid sellepärast, et esimest korda õnnestus meil kõik äh, tähtsad osapooled ühe laua taha tuua. kui keegi mulle oleks kolm kuud tagasi öelnud, et meil õnnestub USA ja Venemaa sama laua taha tuua Süüria küsimuses, siis ma ei oleks seda uskunud. isegi kolm nädalat tagasi ei oleks uskunud, äh, et Iraan ja Saudi Araabia on võimalik samal päeval sama laua taha tuua selleks, et rääkida ühest ja samast küsimusest tõsiasi, et see õnnestus on ähm, eraldi äh, väärtusega sammuks. see, mis meil nüüd laupäeval õnnestus saavutada, ümarlaud koos kõikide piirkondlike osapooltega ja et see nüüd pidevalt koos hakkab käima, on tulemus, mille saavutasime laupäeval. me saame lähtuda põhimõtete deklaratsioonist, mis võeti vastu paar nädalat tagasi, me ütlesime, et me ei luba Süüriat killustada väikesteks osadeks, et Süüria territoriaalne terviklikkus tuleb säilitada ja et Süüria tulevik peaks olema selline, kus etnilised ja usurühmitused äh, elaksid, tehes omavahel koostööd, mitte et nad ei elaks äh, üksteise kõrval, see võib olla utoopiline ja see kõlabki utoopiliselt, aga Iraan oli kaasatud, Venemaa oli kaasatud ja meil õnnestus nende põhimõtete kõrval kokku leppida ka protsessi osas, välja töötada tegevuskava, millega nähakse ette relvarahu saavutamine, millega nähakse ette üleminekuvalitsuse moodustamine ja kolmandaks äh, millega nähakse ette Süüria põhiseaduse ülevaatamine ning see peaks endaga kaasa tooma neljaks uued valimised. Need edusammud, mida tehti nüüd laupäeval, oli see, et need neli eesmärki pandi paika ka ajakavasse. meil on nüüd ajakava paigas ja kui näiteks nüüd võtta kaks-kolm küsimust sellest välja, siis see tähendab seda, et relvarahu ettevalmistamise tuleb veel detsembrikuus pidada läbirääkimisi opositsiooni ja režiimi esindajatega selleks, et need kaks osapoolt omavahel lepiksid relvarahus kokku ja hoolitseda selle eest, et opositsiooni relvastatud jõud ja ka Süüria armee ei hakkaks äh, omavahel võitlema ja et neil ei jätkuks enam jõudu ISISe vastaseks võitluseks kuue kuu jooksul tänasest päevast äh, pea, tuleks leida ka üleminekuvalitsuse liikmed ja peale selle tuleks protsess välja kujundada nii, et pooleteist aasta pärast peaksid toimuma valimised. kõik küsivad, mis saab Al-Assadist. see küsimus ei ole ühises deklaratsioonis lahendatud, on täiesti selge, et laua taga on neid, kes Assaadi edasigi toetavad ja teisi, kes näevad Süüria tulevikku ainult ilma al-Assadita. meil praegusel hetkel ei olegi võimalik lõplikku tulemust saavutada, tähtis on see, et poliitiline protsess on käima lükatud ja et me võimalikult kiiresti saame luua tingimused, mis aitavad relvarahu äh, saavutada Euroopa vaatevinklist, meie vaatevinklist ei ole tähtis mitte ainult see, et Euroopa Liit oleks kaasatud, vaid meie sooviks oli ka see, et äh, tulevane poliitiline protsess toimuks ÜRO egiidi all ja et seda viiks edasi ÜRO. see kõik on tagatud vastavalt äh, eelmise laupäeva kokkulepetele. ma loodan, et meil on võimalik edasi minna kui olukord Süürias peaks kontrolli alt väljuma, siis poliitilise lahenduse kurss oleks vähemalt kuidagigi paika pandud, aga samal ajal see, see oleks meil võimalik ka võib-olla ISISe al-Nusra võitlusi vähendada ja see oleks ju ka tegelikult panus äh, rahva igapäevaelu lihtsustamiseks. Ukraina, teine küsimus jällegi ei ole põhjust hõisata. mis puudutab pingutusi konflikti lõpetamiseks, me ei taha siin ilustada midagi, sellepärast et Minski lepingu rakendamisel oleme me ajast maas ikka veel ja ikka ning jälle rikutakse relvarahu viimastel päevadel üha tihemini. esimesest septembrist tegelikult peeti natukene aega relvarahust päris korralikult kinni. sellegipoolest ma leian, et selle protsessi nimel tasub ka edasi pingutada. meil minevikus tegelikult ei olnud mitte ühtegi sellist ajahetke, kus kaksteist nädalat oleks relvarahust kinni peetud, nüüd meil see ajahetk oli, me näeme, et äh, kergrelvasid on vähendatud viimastel nädalatel äh, me Berliinis äh, töötasime välja lepingut, pärast kergrelvade vähendamist tuleks ka raskerelvad konfliktipiirkonnast välja tuua. me räägime ka tee miniseerimisest. tähtis on see, et äh, Ukraina inimestel oleks võimalik jällegi konfliktipiiri ületada, seepärast on miinide kõrvaldamine ka nii tähtis, peale selle eh, töötame me ka humanitaarküsimuste lahendamise nimel, praegusel hetkel ainult eh, Punane Rist ja veel paar organisatsiooni võivad kohapeal olla tegevad, ka vangide vahetuse osas on kokkulepe sõlmitud, aga tegelikult vangide vahetus veel ei eh, toimi korralikult paar korda on kakskümmend kuni kakskümmend viis vangi vahendatud, aga tegelikult on üle tuhande inimese mõlemal pool äh, vangis. nii et selles mõttes äh, edusammud ei ole suured. Venemaa käitumine. Venemaa oli konflikti algatajaks ja hoolitses pikka aega selle eest, et me mitte millimeetritki edasi ei liikunud. viimased läbirääkimised Pariisis ja Berliinis olid palju konstruktiivsemad. see on seotud ka sellega, et Venemaa äh, huvide raskuskese on äh, nihkunud äh, Süüriasse sõjaline sekkumine on seda mõjutanud, tundub, et üha rohkem relvastust on suunatud Süüriasse ja seega äh, vähem pööratakse tähelepanu Ukraina konfliktile Venemaa poole pealt. mis ka selle põhjuseks siis ei oleks, igal juhul viimased kaks Ukraina ja Venemaa äh, kohtumist läbirääkimiste puhul olid sellised, tehti edasi minekuid ja õnneks separatistide välja kuulutatud kohalikud omavalitsuse valimised lükati edasi. kui seda poleks toimunud, siis Minski protsess oleks täiesti kontrolli alt väljunud. nii et me töötame edasi, me üritame seda protsessi saata ja toetada, kuid kahjuks mitte miski ei toimu niisama ja tavaliselt toimub midagi ainult siis, kui me Normandia formaadis kokku tuleme ja just sellepärast on meil veel väga palju tööd äh, vaja äh, teha selle protsessi nimel. praegusel hetkel tuleb meil Euroopa Liidus küsida ka, mis saab sanktsioonidest, arutelud selle üle ei ole veel alanud. me teame, et see sõltub ka Minski protsessi rakendamisest ja just sellepärast tuleb meil nüüd vaadata, äh, kuidas sanktsioonide küsimus ühendada edusammudega, mida tehakse Minski lepingu rakendamisel ja need järgmised kaks etappi, valimiste läbiviimine ja piiriületuskohtade üleandmine piirivalvele, Ukraina piirivalvele ongi siis kaks järgmist tähtsat ja otsustavat punkti. ja lõpetuseks ning hästi lühidalt, te teate, et äh, Ida-Uk-, Ukraina sündmuste jälgimisel ja tõendite toomisel on OECD vaatlusmissioon väga tähtsat rolli mänginud. Šveits eesistujana on väga palju panustanud, on ära kasutanud kõiki OECD võimalusi. praegusel hetkel juhivad seda missiooni serblased ja me otsustasime pärast äh, kaalutlusi, et me võtame OECD juhtimise pärast Serbiat üle, teades, et äh, olukord on raske, teame, et konfliktid Ukraina kriisis äh, peegelduvad väga hästi ka OECD erinevates organites, aga kui me soovime OECD-d häi-, säilitada, kui me soovime, et OECD tähtsus säiliks. üks väheseid organisatsioone, mis külma sõja lõpule kaasa aitas, peale selle Gruusia, Transnistria ja ka Ukraina konfliktid üle elab. kui me seda organisatsiooni soovime säilitada ja tegevusvõimelisena hoida, siis meil tuleb väga palju tööd OECD-ga teha ja sellepärast hoolimata kõhklustest ka minu koduriigis me siiski otsustasime eesistumise üle võtta, ettevalmistused on tehtud ja te võite olla kindlad, et me ei keskendu mitte ainult lepitus- ja vahendamistööle Ukraina konfliktis, vaid me tõstatame ka inimõiguste, demokraatia ja antisemitismi küsimused ja teeme seda mõõdukalt see oli minu sissejuhatavaks sõnavõtuks, suur tänu ja ootan juba põnevusega teie küsimusi. aitäh! mul oleks ka endal üks küsimus ja siis annan edasi teistele sõna. ma teen ettepaneku, et koordinaatorid saavad kaks minutit kõneaega, kõik ülejäänud ühe minuti. palun sellega nõustuda, selleks et meil oleks võimalus võimalikult paljudele inimestele sõna anda. Süüria puhul räägiti ka sellest kuuest kuust ja kaheksateistkümnest kuuks, see aga tähendab seda, et kui menetluse osas kokku lepitakse, siis me tegelikult oleks juba praegu võimelised ühise alliansi looma ISISe vastu või kas see sõltub ka kõik sellest ajakavast ja nüüd saab sõna härra Preeda. Euh, suur tänu teile, härra esimees, härra minister, ootasime innukalt teie eh, visiiti parlamenti, et rääkida meie välispoliitika väljakutsetest ja võttes arvesse Pariisi tabanud äh, jõhkrat äh, terrorirünnakuid, äh, on meie kohtumisel hoopis teine toon. soovime loomulikult väljendada solidaarsust oma Prantsuse sõpradega, samuti ka teiste Euroopa riikidega, kelle kodanikud hukkusid seal, rumeenlased, itaallased, hispaanlased, britid, sakslased, kes olid selle kohutava atentaadi ohvrid arvan, et solidaarsus peab siiski minema kaugemale lihtsatest sõnadest. Eh, Lissaboni leppes eh, on Euroopa solidaarsuse klausluse eh, artiklis kakssada kakskümmend kaks, sooviksin meenutada selle sisu. selles artiklis öeldakse, et kui liikmesriiki rünnatakse terroristide poolt, siis Euroopa Liit mobiliseerib kõik vahendid, mis tema käsutuses on, muuhulgas ka sõjalised vahendid et ähm, äh, ära hoida terroriohtu, et kaitsta ähm, demokraatlikke institutsioone ning ma sooviksin teada, milline on teie seisukoht selles suhtes, kas oleks äh, mõistlik kasutada artiklit kakssada kakskümmend kaks, äh, mis võtab aluseks solidaarsusklausli. ja teine küsimus puudutab Ukraina konflikti, millest te rääkisite ning samuti ka äh, sanktsioonide lõpetamisest. sooviksin teada, milline on teie arvamus sanktsioonide eh, kaotamisest enne seda, kui Venemaa lahkub eh, Krimmist. kas te arvate, et oleks mõistlik sanktsioonid eh, kaotada enne, kui venelased lahkuvad Krimmist, kas saaksime seda kuidagigi seletada oma kodanikele? suur tänu teile! aitäh ähm, Äh, ütleb härra Fleckenstein, minister Steinmeier, ma tahaksin oma fraktsiooni nimel teid tänada teie jõupingutuste eest koos paljude teistega, ka kõrge esindajaga Federica Mogheriniga, pärast esmast edu seoses Iraani lepinguga jätkuvad pingutused nüüd diplomaatilisel teel äh, selleks, et leida lahendusi kõigile teistele vajalikele küsimustele mm, nüüd siis seoses Süüriaga ja ka nende jõupingutuste eest, mis on seotud koos, mis äh, äh tõid endaga kaasa äh, läbirääkimised äh, Pariisis ja Viinis äh, koos Prantsuse välisministriga, me teame, et äh, venelaste konstruktiivne suhtumine ei lähe piisavalt kaugele, aga ka see on näide sellest, et äh, diplomaatia võib anda, anda meile selliseid väikseid edusamme, mida teised poliitikad ei suuda, ma ei räägi siin üldse mingit sõjalistest lahendustest. sanktsioonid, mis kehtestati Venemaa suhtes see on ka minu fraktsiooni arvamus, et neid on võimalik ainult siis äh, lõpetada, kui on olnud märkimisväärseid edusamme Minski protsessi elluviimisel. Need sanktsioonid äh, ei olnud meie poolt äh, suvaliselt kehtestatud ja neid ei saa ka suvaliselt lõpetada, vaid need peavad olema seotud selgete tingimustega. mida Äh, prognoositavam on see prog-, äh, pro-, äh, protsess kõigi osapoolte jaoks, seda parem ja seetõttu tahaksin ma teilt ka sellega seoses uudiseid kuulda. kõneleja ning mis puudutab sanktsioonide, sanktsioone, siis ma tahaks küsida, et kuidas me saaksime anda panuse sellesse, et mustad nimekirjad äh, saadikutest äh, mõlemalt poolt ära kaotataks, see ei olnud hea mõte. härra Tännok, on ka Liisaboni lep-, lepingu artikkel äh, nelikümmend kaks lõige seitse, ka sellest ei ole äh, räägitud, on räägitud äh, ka NATO artikli viis kasutamisest, ma ei ole kindel, kas Euroopa Liidu võimalusi üldse kasutatakse, ma tahaksin rääkida Schengenist ähm, sellega teie otseselt ei tegele, aga teie valitsus tegeleb, et kas need Pariisi terroristid, mõned neist tulid Süüria pagulastena, väidetavalt nad viisid Brüsselist äh, Äh, Pariisi relvi, siin ei ole ju mingeid piire, milliseid äh, tagajärgi tähendab see Schengeni süsteemile ja Saksamaa avatud uste poliitikatele, mida on teie kantsler äh, ajanud, et kõigile süürlastele antakse Saksamaal varjupaika. ja ka see fakt, et Baieri valitsus ähvardab piirikontrolli kehtestada ja miks sakslased ei äh, juhtinud prantslaste tähelepanu selle Montenegrost pärit äh, autole nädal tagasi, kus olid relvad. kas see ei tähenda, et, kas see tähendab seda, et Euroopa äh, teenistused ei tee head koostööd ja mis puudutab Venemaad, kas me saame Venemaa lahti siduda Ukraina sanktsioonidest, kui me mm, tege, peame tegema Venemaaga koostööd Süüriaga seoses ja kas on võimalik äh, Äh, mingisugust immuunsust tagada äh, mingisugustele, äh, mingisugustel tingimustel ja kas türklased ja saudid on sellega nõus ja mis puudutab peshmergasid, ma käisin kuu aega tagasi rindejoonel ISISega ja nad ei olnud rahul relvade kvaliteedi ja kvantiteediga. Te ütlesite, et teie valitsus on andnud relvi, neil olid ainult väga äh, Äh, vanad Kalašnikovid ja ainult üks tankivastane relv äh, kogu selles piirkonnas, mida me saame veel teha selleks, et nendele vapratele sõduritele anda vaari, varustust, äh, mida neil vaja on? härra Van Baalel, palun. härra Bundesaußenminister aitäh, tere tulemast, härra välisminister, ALDE fraktsiooni nimel tahaksin esitada mõningaid küsimusi, need puudutavad ka Schengenit, aga teisest perspektiivist selleks, et pagulaskriisiga hakkama saada ja loomulikult, aga see on nüüd midagi muud, selleks, et hakkama saada terroristide ja kriminaalidega, on oluline, et me kontrolliksime Schengeni välispiire, me, et me neid kontrolliksime, mitte neid kinni ei paneks. milliseid algatusi võtab ähm, Saksamaa liitvabariik selleks, et äh, seda tõesti jõustada ja võimalikuks teha ning teine küsimus puudutab Minskit Minsk kahte Ukraina piiride kontroll on väga oluline. ilma selleta Ukrainal oleks kontroll omaenda piiride üle, ei saa tulla mingeid muutusi Ida-Ukrainat puudutavates sanktsioonide osas. kas te olete sellega nõus? aitäh aitäh, härra Steinmeier, ütleb proua Lösing, et tulite siia meie küsimustele vastama. vasakpoolsete fraktsiooni nimel tahaksin teile esitada küsimuse Afganistani kohta. Saksamaa praegu organiseerib seal või õigemini juba toimub seal plakatitega kampaania, et Afganistanist ei tuleks inimesed inimkaubitsejate abil Euroopasse Afganistani pagulaste minister Alimi Baiki kinnitas, et ta palus Saksa ametivõime võtta vastu afgaane ja et äh, varjupaiga taotlejaid ei saadetaks tagasi, kuna äh, julgeolekuolukord Afganistanis halveneb. minu küsimus on, et äh, kuidas suhtute teie afgaani pagulaste tagasisaatmisse ja nüüd räägitakse ka äh, sellest, et NATO missioon saaks äh, parema mandaadi, et nad saaksid tõesti võitluse äh, jaoks mandaadi ja mm, sellest rääkis ka Saksa kindral Tornrööse. ja minu küsimus on, et mida teie arvate, et NATO mandaati tugevdataks? Lohpiiler. Äh, proua Lohpiiler äh, Roheliste fraktsiooni nimel tänan teid selle eest, et tulite siia. ma esitaks küsimuse Süüria kohta. Mm, me tervitame väga seda, et Viinis õnnestus äh, kokku leppida vajalik ajakava Süüria konflikti lahendamiseks. Te ütlesite, et Assadi rolli kohta ei ole võimalik veel midagi öelda, aga mina paluks, et te räägiks meile sellest, et kuidas kavatsetakse toimida selle kohutava inimsuste vastaste kuritegude toimepanijaga. ei saa ju asi olla nii, et keskpikas perspektiivis neid vastutusele ei võetaks ning ähm, Venemaa ja Pärsia lahe riikide vahel ei olnud üksmeelt selles osas, kas teatavad islamist terroristlikke rühmitusi tuleks äh, pidada terroristideks. kas te võiksite selle kohta öelda, et kas üritatakse neid vastandlikke äh, seisukohti ületada ja kas te võiksite öelda ka, milliste rühmitustega on tegemist? ning äh, kaalutakse rahvusvahelise Süüria toetusgrupi puhul, poolt võimalusi, et äh, need äh, tsiviil, toetada neid tsiviilisikuid, kes äh, elavad äh, Islamiriigi territooriumil, et neid oleks võimalik toetada või siis ka Islamiriigi eest kaitsta. härra Prokk, ma tahan öelda, et kõnelejate nimekiri on suletud, sõna saab härra Kaeva. härra Steinmeier, Schengen tähendab ju kodanike vaba liikumist, kas te olete nõus et liikmesriikide võimekus oma äh, äh, julgeolekut kaitsta, et seda õõnestab see, et meil ei ole korralikku kontrolli piiri üle, üle, üle ning võttes arvesse mm, Pariisi sündmusi, kas äh, kaalutakse muutusi, eriti kuna Prantsusmaa taotles piirikontrolli ning Schengen ju tähendab vaba liikumist ning teie ja huvitaksid mind ka need äh, detailid selle äh, Montenegro mehe kohta, kellel oli viis Kalašnikovi, palju grana-, käsigranaate ja nii edasi. kas tegemist oli Pariisi rünnaku osalisega, äh, tem-, kuna tema Äh, sõiduki äh, navigatsioonisüsteemis oli mm, sisestatud Pariisi aadress. kas äh, sakslased ei ole prantslastega piisavalt infot jaganud ning Merkel on kutsunud üles looma Euroopa Liidu armeed? aga tegelikult on olnud ainult väga väikseid muudatusi ning äh, mis puudutab see Lissaboni, seda Lissaboni lepingut, kas te olete nõus, et Euroopa Liit võtaks kõik sellised järeleandmised tagasi tulevikus ja mis puudutab Euroopa Liidu sõjaväge ja ja sakslastele muidugi see eriti ei meeldi, kui sakslane, sakslased olulist rolli mängivad selles küsimuses. kas te arvate, et seal on mingeid vastuolu selles, et teie riik toetab Euroopa Liidu äh, armee loomist ja seda, et te ei toetanud äh, Iraagi sõjakäiku ja ei toetanud ka Liibüas toimunud äh, tegevust. härra Donjon, aitäh! ma olen esimene prantslane, kes siin täna pärastlõunal sõna võtab. ma tahaksin tänada teid teie solidaarsuse avalduste eest ja tahaksin tänada ka kõiki kolleege, kes nädalavahetusel ja ka täna äh, väljendasid toetust meie rahvale, keda väga ta-, traumatiseeris see, mis toimus reedel Pariisis. Pariis sai löögi aga see ei, Pariis ei ole esimene Euroopa linn, kes sellise löögi on saanud, ma mõtlen siin Madriidi ja Londonile ja kahjuks ka mitte viimane, võttes arvesse seda ohtu ja selle ohu suurust, ütlesite te, härra minister, et äh, meie vastus ei saa olla ainult sõjaväeline ja ma olen teiega selles osas täiesti nõus. aga äh, ebastabiilsuse koldeid on väga palju, neid ei ole tõenäoliselt mitte kunagi olnud nii palju Euroopa naabruses, kui ükskõik, kas tegemist on Põhja-Aafrikaga, Aafrik-, äh, Somaali poolsaare või Kesk-Aafrikaga, äh, Ida, äh, Lähis-Idaga ja Ida-Euroopaga, aga minu kaasmaalastel on mulje, et Prantsusmaa kohati on eesliinil üksi. Saksamaal on kõige suurem äh, kaitse-eelarve absoluutväärtuses Euroopas. poolteist aastat tagasi äh, olin ma Münchenis, kus teie ja, ja härra Kauk ja teie kolleeg van der Leyen kutsusid Saksamaad üles mängima suuremat rolli rahvusvahelisel areenil. ma tahaksin küsida teilt, kuidas teie sellesse täna suhtute ja kas te võiksite prantslastele, kes soovivad, et Euroopa kõige suurim riik veelgi aktiivsemalt näitaks üles solidaarsust nendega rahvusvahelisel areenil, aitäh! aitäh ja järgmine järgmistel kõnelejatel palun ma piirduda ühe minutiga ja sõna saab härra Pantseri. Eh. aitäh, aitäh, et eh, te meie juurde tulite, kaks küsimust. esimene küsimus, kas eh, teie arutelude puhul konstateerite seda, et poliitiline juhtiv klass on teadlik sellest, et meil on võimalik äh, välispoliitikas teha kvaliteedihüpe äh, terrorismivastases võitluses ja teine küsimus, äh, mõningad rahvusvahelised vaatlejad kinnitavad, et edusammud Viinis olid võimalikud pärast seda, kui Venemaa oli teinud oma osa Süürias ning küsimus on, et kui me võitleme ISISega äh, Süürias, kuidas äh, saab asi olla nii, et äh, me endiselt keskendume ainult ISISele? Marii. Merci, monsieur. suur tänu teile, härra minister, et te võite kindlad selles, et prantslased äh, on äärmiselt tänulikud solidaarsuse väljenduste eest, eriti kui need tulevad nende sõprade sakslaste poolt Need äh, Pariisi sündmuste järel näeme, kuidas terrorism pidevalt areneb oma tegevusvaldkonnas, kasutades ka erinevaid meetodeid. kõik Euroopa riigid on ähm, puudutatud sellest äh, ja me teame, et eelkõige äh, soovivad terroristid, et nende et tegusid valgustatakse võimalikult laiapõhjaliselt. ning ma tahaksin teada, kas see viib teid Euroopa diplomaatiat äh, erinevate seisukohtadeni äh, riikide suhtes, kellest võiks meil olla kasu selleks, et võidelda terrorismi vastu. teiseks, äh, pool, vähem kui pool tundi tagasi Euro-, ähm, president Hollande esinedes Prantsuse senatile ja parlamendile mainis ta artiklit nelikümmend seitse Eh, öeldes, et tõesti peab lõpuks ometi välja töötama Euroopa kaitsepoliitika, mis on väga toppama jäänud viimastel aastatel. kõnelejal pole mikrofoni. suur tänu teile, välisminister, nagu enamus eurooplasi ka mind südamest kurvastasid Pariisi rünnakud, toimus kohutav inimtragöödia vaja on teha rohkem selleks, et tugevdada meie välispiire ning samuti selleks, et eh, tõhusamalt vahetada eh, luureinformatsiooni, rohkem on vaja teha ka eh, diplomaatia valdkonnas. on väga julgustav, et te toetate mõtet toetada peshmergasid, kes ISISega koha peal võitlevad. kuid üht dimensiooni ei tohi siiski unustada, see puudutab Euroopa äh, muslimist elanikkonda. peab olema äh,, äh, mõelgem selle peale, et või kas kaks protsenti rünnakutest Euroopas, mis on toimunud viimase kahe aasta jooksul, on korda saadetud ähm, äh, religioossetel põhjustel. tihtipeale on äh, läbiviijadeks äh, hoopis Euroopa enda päritolu terrorirühmitused kas te oleksite, olete nõus sellega, et meie kui poliitikud äh, peame olema kohustatud ähm, ütlema Euroopa moslemitele, et me äh, tea, saame olukorrast aru ning äh, et kavatseme neid kaitsta tuleb edasise diskrimineerimise ja tagakiusamise eest. palun pidage kinni kõneajast. järgmisena saab sõna härra Naart. suur tänu teile, härra esimees sooviksin teilt keegi käest küsida järgmist, kuidas on võimalik, et äh, me, eh, kuidas saame öelda, et me võitleme islamiriigi vastu, kui iga sõjast midagi teadav inimene on see, et kõigepealt peab tegelema eh, logistiliste küsimustega ning on seitse toimivat silda, mis aitavad ähm, sõjamaterjali viia rindele, mis äh, ähm, äh, on siis Kurdistanis. kuidas on võimalik et me logistiliselt olulisi punkte ISISe jaoks ei pommita, see on nelisada kilomeetrit äh, maanteid ja juba kas või äh, bensiini, äh, bensiiniveokeid pommitades me tekitaks neile suuri raskusi. kuidas on võimalik, et me ütleme, et võitleme nende vastu, kui ähm, sõidukid ja rehvid ja mm, tuhanded walkie-talkid Eh, jõuavad nendeni kadarifirmade poolt ostetuna Hiinast ning eh, kuidas võib öelda, et me võitleme islamiriigi vastu, kui eh, te ütlete, et on vaja viis ja pool aastat selleks, et midagi ära teha. järgmisena saab sõna Hatši Georgiu. suur tänu ma sooviksin tulla tagasi kahe küsimuse juurde, mida on siin mainitud, kuid vähe. kõigepealt eh, toetus peshmergadele. Eh, praegu, kui me teame, et eh, Türgi võitleb peshmergade vastu, meie toetame Türgit, siin on vastuolu Iisraeli roll. me oleme samuti vait ei ütle, et see riik sooviks, et eh, Süüriast saaks satelliitriik. ma räägin sellest, sest see on küsimus, millest me ei ole piisavalt rääkinud ning eh, Daeshi eh, suur tugi finantsiliselt on ju nafta me ei ole ühtegi korda äh, rünnanud äh, ühtegi äh, nafta töötlemiskeskust ja Küprose küsimus, kas ka selle kohta võiksite meile midagi täpsemat öelda, härra Plenkovitš? suur tänu kõigi teie jõupingutuste eest ja sooviksin teile saata sõnumite selle kohta, et kui me, et me ei tohiks eh, eh, eraldi küsimustena käsitleda Donbassi ja illegaalselt eh, hõivatud Krimmi ning okupeeritud territooriumide reintegreerimine ning vajadus Äh, rahvusvahelise üldsuse ühtsuse järgi, ähm, et äh, äh, me peaks ühesõnaga üritama tegeleda sellega, kuidas neid territooriumi taasintegreerida. suur tänu teile! suur tänu, esimees, härra minister! Süüria küsimuse kohta, kas te saaksite meile valgustada, kuidas teie hindate Türgi rolli Süüria läbirääkimistel muidugi eh, me näeme ise pärast ISISe rünnakuid, eh, kuivõrd eh, jätkuvalt planeeritakse kurdi ees, sihtmärkide vastu rünnakuid. millised on teie lootused eelolevaks tippkohtumiseks Euroopa Liidu ja Türgi vahel? meie siin parlamendis ei armasta seda ühendust, mida tehakse liitumisläbirääkimiste ja migratsioonikriisi lahendamise vahel hiljutisel ajal Äh, aga mida teie ootate nendest läbirääkimistest? ja äh, Türgi äh, siis paigana, kus pagulastel oleks turvaline läbi liikuda. proua Merkel on öelnud ka, et Türgiga läbi, räägitakse läbi kõikides valdkondades, mitte ainult pagulaste küsimuses. mida teie valitsus sellest arvab, millistes valdkondades on tihedam koostöö plaanis? ei kuule, mis ütleb esimees härra Vaikl ja äh, teised on ka Albaania küsimusega olnud seotud, ütleb äh, härra Brock. Äh, edasi järgneb järk jätkab härra Kuukan. tahaksin rääkida kõigepealt Lääne-Balkani riikidest. Saksamaa mängib väga rekonstruktiivset rolli, väga hästi on alust arvestust tehtud ka protsessidega, näiteks Berliini protsessiga, kuidas te näete olukorda tulevikus? vahel on piirkonna riikides näha edusamme, aga samas on ikka ja jälle uusi poliitilisi kriise, mis piirkonnas puhkevad. mida peaks tegema, millistele äh, teemadele keskenduma, et seda kõike vältida? edasi Serbia. millised on kõige suuremad väljakutsed, mis Serbia ees on? kuidas ta peaks äh, läbirääkimiste peatükke avama ja kuidas edasi minema. edasi, äh, liitumisläbirääkimised äh, Kosovo ja Serbiaga, äh, läbirääkimised migratsiooni teemal, väga hea, et selle piirkonna riigid olid kaasatud sellesse protsessi. kas te arvate, et neile antakse piisavalt poliitilist ja rahalist abi, suur aitäh teile! härra Freund suur tänu teile, esimees, austatud välisminister, suur aitäh, et tegite sissejuhatava sõnavõtu ja äh, ka selle eest, mida te ütlesite Süüria kohta. Teie olete ühe sõdiva osapoolega äh, Daeshist rääkinud ainult äh, veidike mööda minnes, kuidas te üldse suhtute vaherahusse kui Daesh ei ole kaasatud, kas ei ole siis äh, ohtu, et nende äh, võitlejad naudivad vaba käiku, kui on relvarahu äh, ja hakkavad hoopis edasi peale tungima, suur tänu! austatud välisminister ütleb äh, härra Tokes, austatud esimees. mina tahaksin kõigepealt äh, avaldada kaastunnet koos proua Leo Mariga. ka Ungaris on äh, mälestuspäev kuulutatud välja riiklikult ning minu küsimus on seotud ISISega, kuidas saame meie võidelda eh, just eh, pagulasvoogudega praegu, eh, sellepärast et julgeolekujõud on väitnud, et luureandmete mm, kohaselt tuleb võitlejaid ka läbi pagulasvoogude praegu Euroopasse. edasi Schengeni lepingust oli juttu, aga kuidas on võimalik Bulgaaria ja Rumeenia välispiire kaitsta? ei kuule, kellele annab sõna esimees suur tänu teile, esimees, ütleb härra Van Orden, mina tahaksin ka äh, olla täna äh, ühes Prantsuse inimestega ja küsimus, mida mina tahaksin esitada äh, on see, et millistel tingimustel oleks Saksamaa valmis toetama ja ka osalema NATO äh, missioonil ISISe vastu, aitäh! ja, ganz herzlichen Dank. Äh, suur tänu, ütleb härra Steinmeier teie küsimuste eest. ma püüan veidikene teemavaldkondades need kokku tõmmata ja kõigepealt keskenduda siis küsimustele, mis on seotud Süüriaga. esimene küsimus, äh, härra Breda, on ajakavas äh, see, mida me eelmisel laupäeval kokku leppisime. see on ajakava, mis loomulikult kahtlemata on väga ambitsioonikas, ka mulle tundub nii kui me nüüd mõtleme selle peale, et kuue kuu jooksul ülemineku valitsus peaks loodama, sinna jõudmiseks on vaja kõigepealt relvarahu ja siis kaheksateist kuu pärast on plaanitud valimised, mitte ainult Süürias elavad Süüria kodanikud, vaid tegelikult ka laiemas regioonis elavad süürlased ka siin esindatud riikides äh, olevad Süüria kodanikud peaksid osalema nendel valimistel, minu arust on see ajakava väga ambitsioonikas, aga me peaksime selle ambitsioonika ajakavaga nüüd algust tegema, ajal, mil, nagu ma ütlesin äh, enne, äh, olulised tegijad, kõnelejad on esimest korda laua ümber kogunenud ja loodetavasti need osalised sinna ka jäävad aga loomulikult mitte ainult ajakava ei ole tähtis, vaid ka see, kui kiiresti me jõuame sisuliselt selle debatiga edasi ja praegu eh, peaksime me igasugused vääritimõistmised eh, relvarahu ümber eh, ära lõpetama, härra Freund küsis juba, et kuidas me seda endale ette kujutame, kas relvarahu ei ole see, mis ISISele trumbid kätte mängib. ei, seda mitte. tegemist on äh, relvarahuga, mis dokumentide äh, järgi tähendab võitlustegevuse lõpetamist äh, valitsus võitlejate ja erinevate opositsiooni sõjaliste rühmituste vahel. me tahame seista selle eest, et mitte režiimi äh, rühmitused ja opositsioonirühmitused äh, ei oleks äh, võitlusesse segatud, vaid et nad saaksid Al-Nusra ja ka ISISe vastu oma rünnakud suunata ühtselt. kas ISIS ja Al-Nusra on ainukesed organisatsioonid, see on muidugi vaieldav, selle üle oleme me juba Viinis kaks korda vaielnud ja see ei ole mingisugune äh, lahkheli, mis on nüüd lääneriikide ja Venemaa vahel, vaid tegemist on äh, eriarvamustega, mis äh, on ka Araabia riikides täiesti tuntav, Araabia riikides on nimelt selline jaotus, mis puudutab islami äärmuslikke organisatsioone, kes terrorismi vahenditega töötavad, kes tahavad ISIS-t ja Al-Nostrat piirata, aga teised ütlevad jälle, et me peame ka mõtlema selle peale, kes hirmust äh, töötavad koos ISISega ja kasutavad terroristlikke võtteid. ma arvan, et äh, kui me tahame edasi jõuda ja relvarahu sõlmida, siis me peaksime otsustama ka, kes äh, relvarahuga liituvad ja kes mitte. Need, kes seda ei tee, lähevad ISISe poole üle, võitlevad edasi ja teised ilmselt äh, hakkavad töötama teises suunas ja aitama ka seda, et relvarahu ikkagi kehtestuks ja et see ka peaks. mida tähendab see Euroopa solidaarsuse jaoks, ma olen nendega päri, kes ütlevad, et pärast ühte väga suure tragöödiaga. Äh, nädalavahetust äh, ei tohi siin äh, mitte kasutada ainult tugevaid sõnu, vaid meie ja mõned teie hulgast ka ütlesid seda, et me oleme kõik tegelikult samasuguses olukorras. Pariisi tragöödia on kohutav ja see teeb sõnatuks aga mitmed teie hulgast tuletasid ka meelde, et me mõtleme Madriidi peale praegu, mõtleme Londoni sündmuste peale ja sellepärast on see, mis juba alguse sai äh, kokkulepetega siseministrite tasandil. Äh, me oleme omavahel suhelnud ja eeloleval reedel toimub kohtumine ka siseministrite vahel siin äh, Brüsselis. luureteenistused, julgeolekujõud, politsei koostöö on praegu eriti akuutne et äh, igasuguseid riske minimeerida, et sarnased äh, rünnakud teistes kohtades äh, lähitulevikus korduvad Euroopas. see on Euroopa solidaarsuse väljendus, mida siin erinevatelt osapooltelt on mitmel korral juba, millele üles kutsutud. mida see tähendab siis konkreetselt nüüd sõjalise sekkumise küsimusse, kui me kõik Äh, oleksime veendunud äh, sellest, et äh, NATO peaks nüüd võtma ette samme ISISe vastu ja äh,, ja Al-Nostra vastu, siis me oleksime teises olukorras ilmselt praegu. aga ma arvan, et ei Prantsusmaa ega ka teised NATO riigid, ei NATO peasekretär näitekski, ei ole seda meelt, et tegemist on äh, olukorraga, kus NATO praegu saaks aidata äh, kui see üldse nii oleks, siis peaksime me ka eh, Kesk-Ida riike, Lähis-Ida riike, eh, Araabia riike kaasama siia, et nad oleksid kaasatud tugevamini. aga ma ütlen veel kord, eh, niivõrd, kui alati räägitakse sõjalisest sekkumisest ja meedia kajastab neid alati rõõmuga, siis sisuliselt tegelikult ei aita selline asi edasi pikk ja vaevanõudev tee, ähm, äh, millele me oleme praegu samme astumas, et seda dramaatilist konflikti äh, kuidagi äh, rahumeelse lahenduseni viia, seda me peame ikka ja jälle jalge ette võtma, seda me ei saa mm, ära jätta. see ei sõltu tankide või lennukite arvust, ähm, mille me sellesse regiooni saadame, vaid me peame ikkagi võtma ette selle vaevalise tee Eh, nii nagu ma juba sissejuhatavas eh, sõnavõtus eh, konkreetsemalt rääkisin. ja ilmselt ütlen Suurbritannia kolleegile, et ilmselt ei ole kasu sellest, kui me mõõdame oma solidaarsust selle järgi, et kõik teevad seda, mida teeb Ühendkuningriik, see ju ei aita. Äh, nende äh, sõjaliste meetmetega, mida on vaja võtta, äh, me peame silmas pidama, et me ei tee kõike seda, kõik sedasama asja, me peame erinevate vahenditega tegelema ja tegutsema. kui me kõik ainult õhurünnakutele keskendume, millega ena-, millega mõned NATO riigid on ka väga hea meelega päri, siis läheb nii, nagu ütles üks teie kolleegidest samuti, et me pommitame kõrbe küll, aga ISISega me sel moel toime ei tule. ja seetõttu peab olema vastus äh, proportsionaalne selle väljakutse suurusega ja see keerukus äh, seisneb selles, et äh, praegu on Süürias väga mitme eesliiniga sõda, seal on erinevad grupeeringud, ja ISIS äh, võidab sellest konkreetsest olukorrast, seetõttu peaksime me konfliktsete osapoolte arvu vähendama selleks, et võitlust saaks suunata ISISe ja Al-Nostra vastu. aga sellega ei saa me toime äh, või sellega nimel me peame tegutsema, kui me tahame, et mingisuguseid edusamme äh, oleks meil ette näidata Prantsusmaa, kui nüüd rääkida mm, märksõnast solidaarsus, siis täna pärastlõunal uudisteagentuurid äh, äh, teatasid, et äh, Prantsusmaa plaanib pöörduda ÜRO Julgeoleku poole ning kutsuda üles Julgeolekunõukogu resolutsioonile selleks, et rahvusvaheline kogukond seda solidaarsust ka läbi ÜRO näitaks. Nüüd Süüriast veidi kaugemale minnes mm, Türgi küsimus ja sealt edasi migratsioon. keegi küsis kriitilise küsimuse, kas Saksamaa on valmis mm, oma poliitikat ümber mõtlema ja äh, kui ma aru sain õigesti, siis äh, äh, keerukate riikidega poliitikat koos tegema. Türgi puhul me näeme, et äh, kui äh, pagulasprobleemi äh, dimensioonid said meile selgeks, siis Erdogan ütles ise, et tegemist on nende näol võtmeriigiga ja meil on vaja leida praegu koostöövorme, mille abil pagulaste vood on vähemalt kontrollitavad Euroopa riikide jaoks ja ka meie jaoks Saksamaal. Te teate, et pagulasdialoog Türgiga on toimumas, kas tegemist on äh, järelmiga, mis saab olla meile äh, rahuldavaks lahenduseks, äh, praegu on raske öelda, ootused on mõlemalt poolt igatahes lauale pandud. me teame, et Türgil on rahalise toetusega seoses ka uued ootused, eriti mis puudutab viisaküsimuste lahendamist ning edasiste liitumisläbirääkimiste peatükkide avamist. meile on äh, tähtis see, kas Türgi oma läänepiirid, piire Vahemerega saab kaitsta niimoodi, et see olukord on meie jaoks äh, kuidagigi ülevaatlik, äh, et me teaksime, kui palju inimesi Euroopasse jõuab ja sinna juurde kuulub ka see, et Türgi äh, peaks pagulastele omal maal äh, tegema ettepanekuid ja erinevaid võimalusi leidma, et nad saaksid sinna jääda. edasi küsimus, mis saalist ka esitati Afganistani kohta. Äh, ei ole ju niimoodi, et Afganistanis ripuvad mõned plakatid, vaid me oleme juba mm, mitmed kuud tagasi otsustanud Äh, selle propaganda vastu, mis äh, praegu inimsmugeldajate äh, poolt on algatatud. see puudutab nii Afganistani kui ka Põhja-Aafrika riike. see propaganda ütleb, et kes Saksamaale jõuab, saab kohe korteri, saab sotsiaaltoetusi, muid toetusi ja leiab kohe töökoha. me püüame kuidagi selle propaganda vastu astuda ja sellised infomaterjalid ka on, aga see on loomulikult liiga Äh, vähe, me püüame ka digitaalset meediat kasutada ära, elektroonilist meediat, minna sotsiaalvõrgustikesse ning püüda neid väärarusaami, mis inimsmugeldajad seal inimeste hulgas on levitanud, kuidagi ümber lükata äh, kas me saame äh, Afganistani mm, tagasi saata. Te tsiteerisite Afganistani immigratsiooniministrit Balkit, kes tõesti ütles avalikkuse ees välja, kes Afganistani kodanikest on välismaale läinud, neid me tagasi ei võta. paar päeva hiljem rääkisin ma telefonitsi Afganistani presidendiga ja küsisin, kas ta teab rahvusvahelisi kohustusi, mis äh, riikidel on ning kas Afganistan nendest tingimustest kinni peab, ta kinnitas mulle telefonitsi, et äh, ei ole õiguslikus aluses mingisugust muutust, küsimus on muidugi praktikas, kui suured grupid Afganistani kodakondseid, äh, kes ei saa Euroopa riikides asüüli, kui nemad saadetakse tagasi kas nad siis võetakse vastu. ja loomulikult äh, peab olema see seotud ka äh, nii, nagu asüüliseadused seda ette näevad Saksamaal, et äh, see peab olema, tagasisaatmine peab toimuma piirkondadesse, kus ei ole kodusõda või kodusõja sarnaseid ilminguid edasi Ukraina, mille kohta küsiti mitmeid erinevaid küsimusi, eh, eriti just, mis puudutab sanktsioonide tulevikku. ajakirjanikud küsivad tihti, et kas te olete Euroopa Liidus ühte meelt, et sanktsioone tuleb pikendada? ma olen alati siis imelikul positsioonil, sellepärast et ma saan oma ülesandest hoopis teisiti aru. minu ülesanne välisministrina on see, et äh, sanktsioonide vajadust enam ei eksisteeriks. ja seetõttu kinnitades, et sanktsioonid on endiselt vajalikud ja et nendes tuleb kokku leppida, ei ole mingisugune omaette väärtus kui me sanktsioone peame kokku leppima sellises vormis, näitab äh, see väga selgelt äh, tänast reaalsust, et äh, Minski kokkuleppega ei ole jõutud piisavalt kaugele. seetõttu ma tahaksin tuletada meile kõigile meelde, et välispoliitikas on meie peamine ülesanne säilitada Minski protsessi, toetada selle edasiminekust me tegeleme sellega, tõesti oleme sellele pühendunud ja pärast väikeseid edusamme, mida me oleme saavutanud viimasel ajal, äh, olen ma ikkagi äh, päri, et peaksime selle protsessiga edasi äh, minema, aga järgmine küsimus on, kuidas keerukamate sammudega edasi astuda. valitsusjuhtide tasandil on kokku lepitud, et sanktsioonide tulevik sõltub sellest, kas Minski lepet praktikas ra-, rakendatakse ja kui Ukraina piirivalveametnikel ei ole võimalust äh, võtta üle piiri valvamise roll mingil hetkel, siis äh, täielikult Minski protokolli ei täideta. Ähm, Euroopa välisministrite äh, tasandil alustame nüüd läbirääkimisi, kuidas detsembris eelolevat otsused tuleks niimoodi korraldada, et sanktsioonide tulevik sõltuks täpselt Minski protsessi äh, praktilisest rakendamisest. ja hiljemalt veebruaris, arvan ma, näeme me, kas äh, Pariisis ja Berliinis kokku lepitu eelmisel kuul ja äh, käesoleval kuul, kas valimised leiavad aset või mitte. kui valimised on aset leidnud, siis oleme me ühe otsustava sammu teinud edasi, siis on valimised tehtud, siis on uus legitiimne mm, äh, juhtkond ja äh, eriolukorra seadus jõustub siis ning ma tean tegelikult, kuivõrd suur samm see on aga küsimus jääb sellegipoolest avatuks, kuidas äh, Ukraina saab võtta piirivalve funktsiooni idapiiril Venemaaga üle. jätame selle debati üle välisministritele Euroopa Liidus ja seisame selle eest, et me Minski, Minski protsessiga edasi saame minna ja ärme äh, lihtsalt tõkesta seda protsessi sellega, et räägime ainult sanktsioonidest. vaatan nüüd veel nimekirja küsimustest, äh, Lääne-Balkani riigid mängisid siin äh, rolli, jah, ma olen nõus teiega, härra Kukan, ma arvan, et Berliini protsess lükkas meid õigele rajale tagasi ma arvan, et lähendamise protsess eh, Euroopale sai veelgi kindlamaks seal, aga Berliini protsessi jooksul nägime me ka seda, kus kohas täpselt tänasel hetkel on erinevad eh, tõkked. me teame, et Saksa-Briti eh, algatus, mis nüüd on üle läinud Euroopa algatuseks, püüdis Bosnia ja Hertsegoviinas uut dünaamikat luua ma arvan, et mõnda aega see toimis ka väga hästi, praegusel hetkel aga oleme me praegu eh, eh, Srebska vabariigi rahvaküsitluse eh, ohus elamas. loodetavasti õnnestub seda referendumit vältida ja arengut Makedoonias, mida te olete ka omal nahal tundnud ja teadnud, sest paljud olete teie hulgast ka visiidil seal käinud. Te teate ju, et siin Lääne-Balkani riikidel ei ole võrdset lähenemist Euroopasse praegu, hoopis vastupidi, tundub, et erisused Lääne-Balkani riikide vahel äh, vajuvad suuremaks. Äh, härra Kuukan küsis, kas on piisavalt rahalist tuge. Äh, viimastel kuudel on öelnud erinevad esindajad erinevaid andmeid Eh, infot oleme saanud eh, Serbiast, eh, kus väga selgelt pressikonverentsil öeldi, sellepärast saan seda ka üle korrata, nad ütlesid väga selgelt, et me ei taha raha Euroopa käest. praegusel hetkel olukord on jälle muutunud, Saksamaa koha pealt saan ma öelda, et meie olime ainukene Euroopa Liidu liikmesriik, kes ka kahepoolselt on andnud Serbiale rahalist abi ja me teame seetõttu, et äh, sellel riigil on kanda väga suur koorem. Äh, lõpetuseks Küprose kohta kui kusagilt üldse praegu on julgustavaid signaale kuulda, siis on see pikk konflikt Küprosel, kus praegusel hetkel tundub, et põhja ja lõuna osa riigist äh, väga konstruktiivselt praegu läbirääkimisi peavad ja me loodame vähemalt, et äh, üks nendest äh, konfliktidest leiab lahenduse ja need, kellel on põhja ja lõuna osa juhtidele mingisugust autoriteeti, kasutage seda palun ära positiivsel moel, aitäh! suur tänu, ütleb äh, härra Brock äh, võimaluse eest seda arutelu siin pidada. teen omalt poolt äh, paar märkust, kui lubate. ma usun ka, et kui ma näen, kuivõrd palju edusamme on Peshmergat teinud, siis siin tundub, et, et on võimalik edasi minna. see, mis on praegu võidetud territooriumist, tuleb isoleerida ja äh, erinevad toetusmehhanismid, äh, nafta ja erinevad muud rahavood äh, tuleb lihtsalt terroristidele tõkestada. edasi teemad, mida ei ole põhjust ära segada, Euroopa ees on kaks väga suurt väljakutset, terrorivastane võitlus ja suur pagulaskriis. me peame väga hoolega jälgima, et need kaks teemat ei segataks omavahel ära avalikus diskursuses et äh, pagulasi ei äh, seostataks äh, terroristidega. Nad on terroristide ohvrid ja mitte ei ole nendega seotud, aga mõlema küsimuse puhul peame meie eurooplastena koostööd tegema. me peame seisma selle eest, et ükski rahvusriik ei ole praegu olukorras, kus nad saaksid selle küsimusega üksi hakkama saada, ei väike ega suur, ei suuda Äh, praegu pagulasvoogudega silmitsi seista ega ka terrorismivastase võitlusega. Äh, ega ka nende ülesannetega, mis Euroopa Liidu ja Türgi tegevuskavas on kirjas. see kriis näitab, et äh, Euroopa on vaja, Euroopat on vaja selleks, et seda kriisi lahendada ja seda me peaksime kõik ka diskussioonis tugevamalt alati väljendama, nii populistidel ei eh, jääks võimalust eh, siin eh, trumpe enda kätte saada. muidu jookseme lihtsalt lõksu. suur aitäh teile, palju edu Küprosel, ma olen päri, et viimaste aastakümnete jooksul ei ole olnud Küprose kriisi lahendamisele me lähemal kui nüüd viimaste päevade jooksul, nii et väga hea, suur aitäh! association with uh, the Moldavian. <clears throat> Dear colleagues, could you please uh, take your seats? Proceed with the agenda. lugupeetud kolleegid, läheme oma päevakorraga edasi, päevakorrapunkt number kuus, see on äh, arvamuste vahetus Moldova parlamendi spiikri Adrian Kanduga ja see puudutab poliitilist olukorda Moldovas ning äh, see äh, leiab aset koostöös äh, delega-, delegatsiooniga Euroopa Liidu Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees, kes aitas seda üritust täna korraldada. tahaksin veel kord tervitada parlamendi spiikrit. Moldova on, Moldovas on sel aastal olnud päris keeruline aas-, olukord äh, peaminister Streleti ähm, valitsus saadeti laiali, järgnevad umbusaldus äh, hääletusele tema vastu ja uus valitsus on praegu alles moodustamisel ja see on siis juba kolmas valitsuse koosseis aasta jooksul. Euroopa Liit on äh, andnud palju toetust Moldovale nii poliitiliselt kui ka rahaliselt kuid äh, praegu on tegemist äh, usalduskriisiga valitsuse vastu, äh, korruptsiooni leviku teemadega. me oleme teadlikud, et pangaskandaal, mis on päris hästi kogu maailmas tuntud, ei ole endiselt korralikku juurdlust läbinud ning see takistab ka reformidega edasiminekut Äh, viimane avaliku arvamuse küsitlus on, äh, samuti näitab, kui sügav kriis Moldovas on ja kuivõrd äh, rahulolematud inimesed on valitsusega, Moldova inimesed sooviksid näha paremat Euroopa-meelset koalitsiooni ning sooviksid näha uusi valimisi, suurimaks mureks kodanike silmis on korruptsioon ning nad soovivad põhjalikke reforme seda kõike arvestades annaksin nüüd sõna Moldova parlamendi spiikrile Adrian Kandule kümneks minutiks, et annaks ülevaate kõige olulisematest äh, faktidest, mis praegust olukorda Moldovas, Moldova poliitikas iseloomustavad ja annaksite meile ka ülevaade sellest, kuidas teie näete arenguid äh, Moldovas, arvestades seda, et tegemist on niivõrd olulise naabruspoliitika partneriga Euroopa Liidu jaoks. aitäh, härra Plenkovitš! lubage mul alustuseks öelda, et mul on au täna siin viibida ning äh, jagada teiega viimaseid uudiseid selle kohta, mis Moldovas äh, toimub ning äh, teiega ka mõtteid vahetada. Moldova oli äh, justkui äh, selline ilus äh, edulugu naabruspoliitikas, kuid kahjuks ava-, tulid ilmsiks struktuursed probleemid ning olukord on nüüdseks muutunud. alustuseks ütleksin, et kaks märksõna aitavad kõige paremini mõista seda, mis toimub Moldovas. esimene sõna on pettumus. tõepoolest on suur pettumus poliitilises äh, klassis, poliitikutes, ähm, valitsejates ning äh, pettud seotud on ka viivitustes reformide läbiviimisel, kohtusüsteemis, pangasüsteemis ja muudes valdkondades. me oleme usalduse kaotanud, oleme kaotanud äh, kodanike usalduse, samuti oleme kaotamas äh, oma partnerite usaldust, kaasa arvatud Euroopa Liidu usaldust. on mitmeid äh, positiivseid saavutusi, Moldova on õnnestunud allkirjastada ning hakata ellu rakendama assotsieerimislepingut, juba üks aasta on seda tehtud ja tulemused on väga head näiteks ka kaubanduse vallas. Euroopa Liit on esimene kaubanduspartner, äh, kõige olulisem kaubanduspartner Moldova jaoks, nii et me oleme päris edukalt suutnud üle minna, ümber orienteeruda Vene turult Euroopa Liidu turule, eriti just ajal, kui äh, Venemaa ähm, seadis äh, embargo Moldova toodetele. hiigelsuur töö on ära tehtud äh, mitmete meetmete rakendamisel ning seadusandluse parandamisel äh, selleks, et ähm, viisa liberalisatsiooni saavutada, kuid ähm, kindlasti võib öelda, et ähm, me ei äh, käitunud õigesti pangapettuse teemaga ning me oleme äh, pidurdanud olulisi struktura-, struktuurilisi reforme Moldo-, Moldovas ja selle tulemusena on ka usaldus vähenenud majanduskriis, poliitiline kriis, me püüame praegu läbirääkimiste teel uue parlamentaarse enamuse moodustada selleks, et ähm, ametisse nimetada ka uus valitsus ning alustada läbirääkimisi äh, IMF-iga järgnevaks, äh, järgneva nelja nel-, nelja aastat hõlmava programmi osas. on teemasid, ähm, mis puudutavad näiteks pangasektorit, äh, seadusandluse muutmine ning äh, suurema läbipaistvuse tagamine seadusandluse teel, äh, ettevõtete juhtimise põhimõtted keskpanga sõltumatuse teema, teiseks on väga oluline teema kohtusüsteemi reformimine, on ka uus seadus algatatud, mis puudutab prokuröri ameti reformimist läbi, see on Veneetsia komisjoniga koostöös välja töötatud ja oleme ka kohtunike omavahelist äh, äh, kontrolli jälgimisalgatusega välja tulnud. no nii, et neid häid algatusi on palju, kuid midagi läks viltu. Äh, energeetika on samuti oluline valdkond, Moldova sõltub ühest energia Äh, allikast, äh, gaas, äh, gaasivarustus ning elektrienergia tuleb Venemaalt. me peame liikuma selles suunas, et siduda enam meie energiavarustus Euroopa Liiduga läbi Rumeenia, ühendusi suurendama gaasi osas, kuid samuti ka ärikeskkonna, ettevõtluskeskkonna parandamine ja see on väga tihedalt seotud äh, kohtusüsteemi äh, läbipaistvusega ning äh, korruptsiooni teemaga. me peaksime täna siin rääkima suhetest Euroopa Liiduga. Mm, praegu on selgelt pall meie väravas et meie oma kodutöö ära teeksime ja ennast tõestaksime. eesmärgiks on praegu moodustada uus parlamentaarne elamus, enamus ning äh, rakendada assotsieerimislepingut, see on meie piibliks, mida me peame igapäevaselt leht, leht-lehelt, punkt-punktilt äh, ellu rakendama. asi on usalduses aga usaldust võib taastada vaid läbi tegude ja läbi reformide. aeg jookseb ja kaunitelt sõnadelt peaksime kiiresti üle minema tegudele ja just seda peavad poliitikud praegu tegema. sest muidu ei ole meil võimalik äh, Äh, taastada kodanike usaldust äh, ja võime langeda sügavasse poliitilisse kriisi, millele järgneb, ähm, järgnevad äh, enneaegsed valimised, kuid see on nagu Pandora laega avamine, kunagi ei tea, mis võib siis juhtuda, me ei tea, milline võib olla Venemaa mõju valimistele. aitäh kuulamast, olen valmis ka vastama kõigile küsimustele, mul on au täna siin viibida no.. aitäh parlamendi spiiker Kandule. selleks, et oleks äh, spiikril aega ka teie küsimustele vastata, oleme hääletuse edasi lükanud äh, kaheksateist viieteistkümnele. ja ma annaksin sõna ähm, raportöörile ning siis ka teistele liikmetele minut aega küsimuse esitamiseks, et me saaksime oma ajakavast kinni pidada. ja tahaksin tervitada ka Euroopa Liidu Moldova delegatsiooni äh, juhti äh, kolleeg Tabiolat, kes ka täna siin on, suur tänu selle töö eest, äh, mis te teete Tšišinjavs. aitäh parlamendis on, Euroopa Parlamendis on olemas delegatsioon, mis tegeleb suhetega Moldovaga ja meile valmistab väga suurt muret praegune poliitiline olukord Moldovas. poliitikute ja juhtide vastutustundetus Tšišinjaos, mis on äh, jätnud kõrvale riiklike institutsioonide huvid, on igati laiduväärt, meie oleme alati toetanud reforme Moldovas. Euroopa Liit on püüdnud äh, kehtestada vajalikud tingimused reformide läbiviimiseks Moldovas, kuid äh, ja Tšišinel on olnud ka mitmeid võimalusi äh, nende reformidega edasiliikumiseks, mis nüüd, nüüdseks on kadunud, ma loodan, et see olukord siiski paraneb. Euroopa Liit on väga palju teinud Moldova jaoks ja endiselt teeb väga paljut. mainiksin äh, suurimat äh, laenu hulka elaniku kohta vastavalt assotsiatsioonilepingule ja assotsiatsioonilepingu ratifitseerimist ka parlamendi poolt aasta tagasi. väga murettekitav on see, mis juhtus kaks aastat tagasi, kui PDM ähm, hääletas maha koalitsiooni moodustamise. Nad põhimõtteliselt hääletasid iseenda valitsuse vastu ja see oli äh, väga äh, mõjuv poliitiline žest, nad olid äh, valesti arvestanud äh, oma kaalu. minu kogemuse kohaselt poliitikud äh, Tšišinjas ei ole üldiselt naiivsed ja sellise, selliseid valearvestusi ei tee ja seetõttu on praegune olukord vägagi muret tekitav. lõpetuseks tahaksin öelda paar sõna selle kohta, kui härra Voronin vastutas assotsieer-, assotsieerimislepingu üle, siis ütles ta, et ähm, rahva tahet ei ole võimalik murda, mis siis õieti toimub praegu Moldovas? Moldova. Thank you, chairman. Mr Speaker, let me to welcome on my behalf. härra Ostrevitšus, härra spiiker, eh, Moldova teema raportöörina tahaksin teid tervitada Brüsselis, eh, väga hea on kohtuda Brüsselis teiega, võib-olla oleks parem, kui see kohtumine oleks aset leidnud varem, aga parem hiljem kui mitte kunagi. meie usume eh, Moldovasse ja pärast äh, mõningaid viivitusi ja segadust loodame, et äh, Moldova jätkab äh, oma assotsieerimislepingu kohustuste täitmist. me teame, mis tähendab reformide läbiviimine, riigi ülesehitamine, see võtab aega, see võtab motivatsiooni ja uute koalitsioonide moodustamist vajadusel ja võin äh, öelda, et äh, muud võimalust ei ole va-, vastastikune mõistmine äh, moodustab neli, üheksakümmend viis protsenti meievahelisest tööst, ülejäänud on kõik protokoll, kohvipausid ja muu selline. Te ütlesite, et pettumus ja usalduse kaot-, toetus äh, on äh, ühed äh, põhilised märksõnad, mis täna poliitilist olukorda Moldovas iseloomustavad ning te peaksite teadma, et Euroopa Liit ei vaja järjekordset regionaalset kriisi. me ei tahaks, et Moldova liiguks selles suunas. kuid kahjuks on praegu väga palju vastamata küsimusi, küsimusi on rohkem kui vastuseid praeguses olukorras. minu esimene küsimus on äh, mida peaks tegema selleks, et vähendada oligarhide mõju Moldova poliitikale, Moldova on liialt väike selleks, et äh, seda domineeriksid mõned mõjuvõimsad oligarhid. kas teie arust on võimalust äh, lühikeses perspektiivis äh, Euroopa-meelse koalitsiooni moodustamiseks, et tuua Moldova tagasi Euroopa suunal liikuma? Kristjan Preda, Rahvapartei koordinaator. aitäh. aitäh, ähm, koosoleku juhataja, aitäh, härra spiiker. nagu te ütlesite, Moldova on äh, on pärast äh, assotsieerimislepingu ratifitseerimist saanud seda aasta aega ellu rakendada, Vladimir Voronin on teinud mitmeid märkusi uue valitsuse kohta. mida see tähendab ähm, Euroopa-meelse koalitsiooni kohta? oligarhide roll, eriti just härra Plahopomjuki ähm, roll, milline on äh, nende mõju äh, poliitikale, kas nad peaksid ehk üldse olema kõrvale jäetud poli-, parteidest? härra Messmarker, Makker, palun. aitäh. Äh, minugi poolt tere tulemast Euroopa Parlamenti. Te olete ausalt tunnistanud, millised on kitsaskohad, te olete öelnud, et äh, inimesed on pettunud, äh, nad on usalduse kaotanud, meie toetame Moldovat korruptsioonivastases võitluses ning ähm, toetame Moldovat demokraatlike väärtuste kaitsel. Teie tee liikumisel Euroopa Liidu poole ei äh, tohiks inimeste meeltest kaduda Moldovas. küsimus kuidas äh, Moldova meedias kujutatakse Euroopa Liidut, kas ei ole mitte liialt negatiivne pilt, kas äh, ei allu meedia, Vene meedia propagandale ja samuti rahvusvähemuste küsimus, see äh, on samuti teema, mis tõstatub ähm, reformide käigus äh, me teame, et venekeelne rahvastik on üha enam pöördumas Venemaa poole, kuidas, millist äh, rolli see mängib reformide läbiviimisel, kuidas oleks võimalik koostada kaasavam valitsus? kas äh, teil on õnnestunud üle saada Venemaa embargo negatiivsetest mõjudest oma majandusele? näiteks äh, juur- ja puuviljade kaubanduse vallas, äh, kuidas läheb kaubandus selles äh, vallas ka Euroopa Liiduga? Zimmer, please, go ahead. proua Gabriel, palun. suur tänu. Te ütlesite ennist, et korruptsiooni kohtusüsteemi reformiga, plaanitakse edasi minna korruptsioonivastase võitlusega. olen nõus sellega, see kõik on väga mõistlik, küsimus on aga selles, kes peaks selle vastu äh, võitlema, sellepärast et jääb mulje, et just äh, poliitiline eliit ise on seotud äh, pangandusskandaalidega ning ka korruptsioonisüüdistustega. mind huvitab ka see, kui eh, palju on eh, parlamendis eh, tehtud selleks, et vaesusevastast võitlust alustada ja sellega edasi minna. me teame, milline on Moldova statistika selles suhtes ja klassivahede vastane võitlus peaks olema üks põhilisi ülesandeid. edasi tahaksin ma teada, kas kohtusüsteemi reformi osana on ette nähtud ka see, et ka Äh, poliitilist osa sellest äh, reformitakse. Äh, te võite kinnitada mulle, kas see on õige või mitte, aga mina tean, et kuni kuus aastat on võimalik eeluurimisvanglas istuda Moldovas ilma selleta, et kohtuprotsess selleks ajaks üldse alganud olekski või et otsus oleks tehtud. tahaksin öelda, et kuuenda septembri protestides väga palju inimesi võeti vahe alla, näiteks ka äh, Punase ploki äh, partei juht Grigori Petranko, Petranko, kes on ka äh, Moldaavia delegatsiooni osa olnud siinsamas Euroopa Parlamendi juures visiidil ning Euroopa Nõukogu Äh, on kutsunud üles äh, sellele, et vahistatud äh, avastada, vabastada ning et õiglaste protsessi nendega algatada. mis on teie suhtumine sellesse küsimusse? Carver, please. härra Carver, palun. Thank you, chair uh,. Mr, Mr. suur aitäh. kui Moldovas toimusid eelmisel aastal parlamentaarsed valimised uh, kakskümmend üks protsenti häältest kakskümmend viis kohta sai suurim parlamentaarne erakond, aga assotsiatsioonilepingu raames ja kui toimusid protestid Tšišnjavs, kolmkümmend kaks protsenti Moldova inimestest toetas äh, ühinemist äh, Euroopa Liiduga kahe tuhande seitsmenda aastaga võrreldes on see drastiline langus. kas Moldova, mida arvab Moldova valitsus sellest, et nii paljud elanikud ei toeta Euroopa Liidu liikmesuse perspektiivi? kas äh, mis tagab äh, konsulteerimise Moldova rahvaga. aitäh. suur tänu ja kõige viimaseks härra Schultz. suur aitäh ja suur aitäh ka nende kommentaaride eest. kolm nädalat tagasi toimus äh, kaubanduskomisjoni teine kohtumine ja tegeldi CCTA küsimusega ja Euroopa Parlament arutab äh, uut määrust, äh, mis puudutab kaitseklausleid ja probleemid poliitilises ja õigusvaldkonnas, kas te võiksite täpsemalt ja konkreetsemalt selgitada, kuidas äh, peaks toimuma edasine rakendusprotsess teatud DCFTA kokkuleppe aspekte ei ole veel rakendatud. järgmiste sammude arutamisel peaksime teadma kindlamalt, äh, millises faasis on konkreetne koostöö majandusvaldkonnas. ja see mõjutab mitte ainult äh, maksumaksjaid Euroopa Liidus, vaid rohkem teie enda riigis, äh, et anda panus sujuvale sotsiaalmajanduslik-, vajaliku tasakaalu leidmisele. aitäh ja nüüd äh, annan sõna spiiker Kandule, kes äh, püüab kokkuvõtlikult vastata kõikidele teie küsimustele järgmise viie-kuue minuti jooksul. aitäh, püüan teha nii lühidalt kui võimalik ja suur tänu kõikide küsimuste eest. tahaksin äh, rõhutada ühte väga olulist teemat. me tõesti väga hindame ja loodame Euroopa Parlamendi ja üldisemalt Euroopa Liidu institutsioonide toetusele. kõik, mida on tehtud Moldovaga suhetes, viisa, liberaliseerimine, CTA ja nii edasi, nüüd äh, on loomulikult meie ülesanne taastada teiepoolne usaldus. mis puudutab DCFTA rakendamist, siis äh, on toimunud oluline edasiminek ja viisteist protsenti sellest lepingust on juba paigas, on juba rakendatud. aga üldjoontes assotsiatsioonileping ja DCFTA ei ole enam välispoliitika küsimus, tegemist on riigi sisepoliitika küsimusega ja me püüame konsolideerida äh, riiklikul tasandil samuti jõupingutusi, luua vastav üksus, ähm, midagi nii-öelda Euroopa Integratsiooniministeeriumi taolist, äh, kes äh, koordineeriks ja koondaks kõikide erinevate asutuste ja institutsioonide jõupingutusi seoses DCFTA ja assotsiatsioonilepinguga. Äh, parlament esimest korda nüüd meie lühikese ajaloo jooksul on paika pannud DCFTA prioriteet prioriteetide loetelu, nii et me teame samm-sammult, mida peab tegema, millised on tähtajad, millised komisjonid, millised ministeeriumid vastutavad nende valdkondade eest ja nad on vastutavad rakendamise eest ja ka igasuguste viivituste eest, mis peaksid tekkima. tuleb teha päris palju tööd seaduste väljatöötamine ja ka rakendamine, see ei ole sugugi lihtne. parlamendi päevakorras me praegu arutame äh, uut maagaasi, uut elektri, uut energiaseadust, äh, selleks, et rakendada ka Euroopa energiapaketti. nii et päris palju asju tuleb mobiliseerida siseriiklikult mis puudutab äh, arvamusküsitlusi ja Euroopa Liidu usaldusväärsust üldisemalt ja inimeste usku Euroopasse, kuna reformid on läbi kukkunud ja tulenevalt ka Vene propagandast, siis tõepoolest äh, usaldus Euroopa Liidu vastu, toetus Euroopa Euroopa Liidule Moldova elanike hulgas on vähenenud, aga see ei ole Euroopa Liidu süü, see on meie enda süü ja see tuleneb vigadest, mida meie ise oleme teinud. ja ka Vene propaganda on avaldanud mõju. keegi esitas küsimuse ajakirjanduse kohta ja selle kohta, kui oluline see on ja kui suur mõju on Vene kanalitel. väga tugev, ma pean ütlema rohkem kui pooled telekanalitest Äh, Moldovas on Venemaal pärit kanalid, mida edastatakse ja ka Ukraina olukorda kajastatakse. inimesed vaatavad päris palju televiisorit ja tv on äh, võib-olla paljude jaoks esmane infoallikas ja see on tõesti väga tugeva mõjuga elanike arvamusele. kuidas selle väljakutsega toime tulla? ainult demokraatlikult, me ei saa hakata keelama Venemaa kanaleid see ei ole ju selline sõnavabadus, mida me soovime saavutada. on ka muid meetmeid, mida kasutada. esiteks tuleks edendada kohalike toodete väljatöötamist ja programme ja talk-show sid Euroopa Liidu teemal ja ka nii-öelda sotsiaalreklaami ühiskond üldisemalt ja poliitilised ringkonnad ja parlament arutavad erinevate äh, õigusaktide üle, esiteks tagada meediaomanduse läbipaistvus, kuidas edendada kohalike toodete väljatöötamist selleks, et tulla toime Venemaa propaganda tekitatud väljakutsetega. Venemaa embargo. Moldova tootjatel ja eriti põllumajandustootjatel on olnud väga raske Venemaa embargo tõttu ja nad on pidanud äh, otsima uusi turge, samas neil ei ole piisavalt teadmisi, äh, raha, ressursse, äh, meie intressimäärad on ligi kakskümmend protsenti võrreldes Euroopa Liidu tootjatega. aga nihe Venemaa orientatsioon Venemaa turgudelt Euroopa turgudele on olnud siiski suhteliselt kiire ja me püüame tagada, et see toimuks nii kiiresti kui võimalik. mis puudutab vähemusi ja nende kaasamist, siis nagu te teate, riigi lõunaosas on autonoomia, me püüame välja töötada regionaalseid projekte ja suhelda erinevatel tasanditel, valitsuse tasandil, aga ka parlamendi tasandil. mina toetan äh, parlamendi otsust, mis loodetavasti paari nädala pärast heaks kiidetakse, et luua töörühm Moldova parlamendi ja kohaliku äh, kõige see autonoomse piirkonna parlamendi vahel ja et see saaks olema alaliseks kommunikatsiooni aluseks ja ka õigusloome alaste sammude aluseks. üks kolleeg küsis ähm, äh, kinnipidamise ja eelvangistuse aegade kohta ja õigussüsteemi kohta. mina tean, et äh, kedagi tohib kinni pidada ainult kolmkümmend päeva pluss veel pikendada seda kolmekümneks päevaks kedagi ei saa lihtsalt ilma aluseta kuuta, kuueks aastaks kinni pidada. peab toimuma õiglane kohtumenetlus ja nii on ka Petrenko juhtumi puhul, seda olukorda jälgib ka Euroopa Nõukogu ja ka poliitikud jälgivad selle kohtuasja kulgemist, et peetaks kinni õiguse menetluse põhimõttest ja õigusriigi põhimõtetest siis oli veel küsimus oligarhide kohta ja üldisemalt äh, institutsioonide mõjutamise kohta. ei ole oluline, kellega on tegemist, mis on selle isiku nimi, oluline on institutsioon ja kui ma võiksin ka rumeenia keeles edasi minna. sel perioodil kahjuks ei ole me suutnud luua usaldusväärseid institutsioone. inimtegur institutsioonide puhul on kõige väiksema mõjuga. kui vaadata lääne poole, siis me näeme, et institutsioonid, süsteem ja seadused toimivad, olenemata inimtegurist, aga kui minna ida poole, siis seal tundub jällegi, et äh, inimtegur mängib suuremat rolli. on igasuguseid kokkuleppeid, nii-öelda telefonipoliitikat, endiselt me püüame üles ehitada institutsioone ja süsteeme, mis toimiksid. inimeste nimi või positsioon ei tohiks mõjutada ja see on oluline poliitilises päevakorras Moldovas nii parlamendi jaoks kui ka valitsuse jaoks. nii et äh, oluline peaks olema institutsioon ja mitte see, missuguse isikuga on tegemist. aga süsteemi tervikuna muutmata on raske konkreetseid tulemusi saavutada. lähitulevikus peaksid need reformid hoo sisse saama. Äh, neid väga oodatakse. Need reformid peaksid muutma institutsioonid ka immuunseks äh, oligarhide ja muude mõjuvõimsate isikute äh, tegevusele ja mõjutustele. kolleeg Breda esitas küsimuse kommunistide osaluse kohta uues koalitsioonis. ausalt öelda ma öö, kardan termin kommunistid ja mineviku suhted ja mõjutused. kui ma teen koostööd mingi erakonnaga, siis ma pean olema kindel, et nad austavad äh, assotsiatsiooni lepingu ja muude lepingute põhimõtteid ja väärtusi ja praegusel hetkel parlamendis äh, on võimalik luua enamus ilma kommunistideta, aga äh, järgmisel aastal me peame valima Moldova presidendi parlamendis umbes märtsis ja kui siin arve kokku liita, siis öö, on näha, et mingil moel on tarvis ka kommunistide toetust. ja tuleb ilmselt teha ka kompromiss presidendikandidaadi suhtes see võib olla keegi, kellel ei ole üldse seost poliitikaga, näiteks keegi teadusringkondadest, see võiks olla esimene samm, kuidas väl-, toime tulla äh, enamusvalitsuse moodustamise probleemiga. ja kindlasti on tarvis kompromissi erakondade vahel presidendivalimistel märtsis või aprillis. Ähm, Moldovas valib presidendi parlament ja see protsess võib kaasa tuua uue kriisi ja ka uued parlamendivalimised lausa. suur tänu, äh, parlamendispiiker Kando, äh, selle ülevaate eest ja avalduste eest ja vastuste eest. sellega on käesolev päevakorrapunkt lõppenud äh, ja kahe minuti pärast algab hääletamine Dear colleagues. kallid kolleegid, vabandan selle väikse viivituse pärast, aga terve õhtupoolik äh, kulges selles suunas, et tekib viivitus. härra Breda soovis protseduurilises küsimuses sõna. me leidis aset vägagi kahetsusväärne intsident äh, sel ajal, äh, kui oli äh, Gruusia ministriga mõttevahetus kolleeg Le Pen käitus täiesti vastuvõetamatult ja ma arvan, et ka teised fraktsioonid äh, soovivad äh, seda teemat käsitleda eraldi koosolekul. millised on need meetmed, mida selle fraktsiooni vastu võtta, kes absoluutselt ei pea parlamendi stiilist ning käitumisnormidest kinni? aitäh, meie oleme alati selle poolt, et äh, oleks ähm, siiski lugupidav suhtumine kolleegide vahel meil on täna pikk hääletus ja kõigepealt ähm, relvaeksporti raporti viise seisukoha rakendamine kaks tuhat kaheksa üheksasada nelikümmend neli ÜVJP, raportöör härra Valero, kas raportöör soovib omalt poolt äh, midagi öelda? jah, palun. tahaksin kõigepealt tänada kõiki variraportööre, meil toimusid viljakad arutelud ja oleme saavutanud kompromissid, mida ilmselt suur enamus toetab. ja selles ebakindlas maailmas on veelgi olulisem, et relva eksport Euroopast ei satuks valedesse kätesse ja et seda ei kasutataks lõpuks uuesti meie vastu. ja viimaste arengute ja rünnakute raames Pariisis, Beirudis ja teistes naaberriikides on see veelgi ilmsem me al-, alustuseks olid meil väga erinevad seisukohad ja oleme suutnud saavutada midagi, milles me kõik kokku lepime ja me kõik tunnustame uut julgeolekuolukorda ja rolli, mida ka relvatööstus on mänginud ja ma usun ja loodan, et äh, saavutame laiaulatusliku konsensuse selle raporti üle. aitäh, proua Valero, alustame hääletamist, äh, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, palun, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Hmm. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üks poolt, vastu, erapooletud. selle peame üle kontrollima, sest et äh, üsna võrdväärne seis paistis, sada üks. vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitse koos suulise muudatusega neli, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaksteist. kontrollime sada kaheksa üle hästi, sada kaheksa. jah, teil oli tõesti õigus. Äh, vastu võetud, ei, tagasi lükatud vabandust. minul oli ikkagi õigus. ma olin üllatunud, et ma eksisin, aga jah, tagasi lükatud sada kaheksa, siis oli tagasi lükatud, nüüd sada kaksteist, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu. selle peame ka üle kontrollima, sada kümme, palun kontrollime. tagasi lükatud sada kolmteist, palun vabandust, sada üheksa, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist, kes poolt? vastu, erapooletud, peame kontrollima, jällegi tundub, et üsna võrdväärne seis. vastu võetud sada neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime. hästi, samamoodi heaks kiidetud. sada viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tag-, heaks kiidetud. sada kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, palun vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kolm, poolt, sada kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu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 muudatusettepanek sada kuuskümmend neli koos suulise muudatusega viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu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 põhjenduspunkt viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt AAU seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AB uus kümme poolt vastu, erapooletud vastu võetud ähm,. põhjenduspunkt ähm, üksteist. kaksteist poolt, vast-, suuline kaks, äh, kes on poolt vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaks, põhjendus punkt C, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud põldsmunk D, põlds neliteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. põldsmunk D neliteist, heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle ei tõsta korralikult kätt, nii et raske on lugeda. palun viisteist kontrollime üle. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ähm, muudatusettepanek üksteist, põhimõtteliselt D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, vide kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viide kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime ära, kui soovite. Äh, mul oli õigus, heaks kiidetud suuline muudatus üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooni hääletus resolutsiooni projekti üle muudetud kujul elektrooniline hääletus. viiskümmend kaks poolt, kuus vastu, kuus erapooletut, õnnitlused proua raportöörile Läheme edasi järgmise raporti juurde. see on siis äh, Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt ähm, Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepingu heakskiitmine. proua Lohpiiler on raportöör, kas soovite sõna? aitäh, tahtsin öelda vaid suur tänu kõikidele variraportööridele. meil toimus väga konstruktiivne koostöö ja enamike kompromisside kallal tõesti, tõesti olime konstruktiivsed. aitäh, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle. nelikümmend viis heaks kiidetud. hääletame nelikümmend kuus ja seitsekümmend kaks koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, viiskümmend üheksa, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime üle. viiskümmend üheksa. fifty nine adopted. viiskümmend üheksa heaks kiidetud. <clears throat> I am sorry, I, I think vabandan, me peaksime ilmselt hääletame ka muudatusettepanekut viiskümmend kaheksa, kes on poolt? sekretäriaat ütleb mulle, et me peame hääletama seda ja viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli, kontrollime. siit on parem vaade. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kümme poolt,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 erapooletud vastu võetud, teine osa üheksakümmend neli, kes poolt, palun tõstke käsi, üheksakümmend neli teine osa, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud teine osa, üheksakümmend neli teine osa tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist, osade kaupa, e- <coughs> esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu. vabandust, me peame hääletama sada kuus, sest sada viis ei võetud vastu. sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, sada kaksteist. üks inimene veel hääletamata. vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga jällegi te kätt ei tõsta korralikult. kas te tahate, et jääb siis tagasi lükatuks või kontrollime üle? no kontrollime inimesed hakkavad väsima. iga kord, kui kontrollime, on üks vähem. aga hääletamine lõppenud, äh, heaks kiidetud, viis häält rohkem, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud,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 kui härra Frankenstein tõstab käe, siis äh, tundub, et kogu vasakpoolne koos temaga. aga kontrollime üle. sada kolmkümmend neli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 erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, sest jällegi ta ei tõsta kätt, kolmteist.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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline hääletus äh, raporti üle muudetud kujul tervikuna. kas kõik on hääletanud, üks inimene on hääletamata? mina ise Äh, heaks kiidetud, äh, õnnitlused proua Lohvillerile. Läheme edasi. Euroopa Liidu ja liikmesriikide Vietnami Atlantliku Vabariigi äh, vahelise koostöö raamlepingule poolt vastu ja vastu võetud. kas me peame kontrollima elektrooniliselt, küsib esimees palun kontrollime ja hääletame seda kohe elektrooniliselt. olge head. Vietnami raamleping, palun. Favor, again. okei okay,, thank you. suur tänu. see on vastu võetud. edasi proua Kaniete raport, mis on koostööprotokolli vastuvõtmine Vietnami Sotsialistliku Vabariigiga ja see on seotud Horvaatia Vabariigi ühenemisega Euroopa Liiduga, aga Liete, kas soovisite midagi öelda? Eesti elektrooniline hääletus, palun. Close, close, close, close, close. Thank you, adopted. suur tänu, see on vastu võetud, Sandra. edasi läheme järgmise raportiga. olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja Euroopa Liidu terviklik rändekäsitlus. Demetris Papadakis on meie raportööriks, kas soovite midagi öelda? jah, ma sooviksin tänada variraportööre hea koostöö eest. me püüdsime kaasata siia kõik olulised elemendid ähm, ja suur tänu kõigile. suur tänu, härra Papadakis, teile, kompromiss üks, kes poolt, vastu vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud viiskümmend kuus osade kaupa hääletus, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud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 vastu, erapooletud ja vastu võetud. nüüd kogu arvamuse tekst muudetud kujul ja elektrooniline hääletus, palun. Thank you very much, Mr. suur tänu, härra Papadakis, teile tunnustavad sõnad. ja nüüd last report. jõuame viimase tänase raporti juurde, tegemist on iga-aastase inimõiguste demokraatia aruanne kaks tuhat neliteist aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas, sõna saab härra Preda. tahaksin tänada teisi fraktsioone koostöö eest. meil on äh, nelikümmend kaheksa kompromissettepanekut. tundub, et äh, naistekomisjon soovis, et need komment-, parandusettepanekud oleks veelgi pikemad kui raport ise. Thank you very much, Mr raport. suur tänu, härra raportöör, teile. Äh, keskendume nüüd palun ja lõpetame palun enne kella poolt kaheksat, ütleb esimees. kompromiss kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun seda. Adopted uh.... vastu võetud, muudatusettepanek üheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa poolt. esimees vabandab, vastu võetud üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa, edasi üheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud. Te ei tõsta käsi, nii et ma pean uskuma, mida ütleb siin härra Fleckenstein või palun vaatame üle uuesti üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime. üheksakümmend üheksa elektrooniline hääletus, palun. That's why I couldn't tell. täpselt sellepärast ma ei saanudki aru. kolmkümmend poolt ja kakskümmend kaheksa vastu häält, võtsime vastu. sada üks, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime vastu võetud sada kaksteist poolt. esimees parandab ja ütleb sada kaks, üks, null, kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. <coughs> sada viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud muudatusepanek sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime palun sada viiskümmend kuus. Hundred fifty six. Oh, you are not raising your hands. ilmselgelt ei tõsta te käsi, ütleb esimees. sada viiskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaks järgnevalt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa, esimene osa, kes poolt, sada üheksakümmend kaheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa sellest samast sada üheksakümmend kaheksa poolt see langeb ära, vabandab esimees. nii et kolmanda osa poolt hääletame, jah. sada üheksakümmend kaheksa ja osa kolm, palun. poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. Te ei tõsta oma käsi ja karmid ajad. kolmas osa saja üheksakümne kaheksast, palun elektrooniline hääletus. Rejected. tagasi lükatud. mul oli siiski õigus. sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime palun. Oh, rejected tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada viisteist osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu äh, ja vastu võetud. teine osa poolt, vastu. palun kontrollime rejected. tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun, olge head. Adopted. see on vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud olge head, tõstke oma käsi, muidu tuleb kontrollida ja niimoodi läheb tepp aeglasemaks. kontrollime palun. kakssada kakskümmend üheksa. Three people not voting. Two. kaks inimest ei ole veel nuppu vajutanud, palun. In favor thirty four adopted, two hundred. kakssada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun. kakssada kolmkümmend kaks, kontrollime tagasi lükatud. kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt? kakssada kolmkümmend seitse, kes on poolt? kes vastu? peame hääletama muudatusettepanekut, mis härra Preda on teinud, sellepärast et esimene ei võetud vastu, siiski võeti vastu, parandab esimees, kakssada kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada kolmkümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kaheksa suulise muudatusettepanekuga number üks, kes on poolt, vastu ja vastu võetud. kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud muudatusettepanek kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. tundub, et on vastu võetud, aga kontrollime üle. palun, kakssada viiskümmend seitse. Rejected, two people, okei okay.. tagasi lükatud kakssada viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üheksa osade kaupa, esimene osa, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kakssada kuuskümmend kaks kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, palun. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusepanek kakssada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend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 kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek kolmsada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmsada kakskümmend kolm, ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud ja kont-, kontrollime palun kolmsada kakskümmend neli. Rejected. tagasi lükatud. kolmsada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada vii-, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime palun. Adopted. vastu võetud. kolmsada nelikümmend kuus, kes poolt elektrooniliselt, palun. muudatusettepanek kolmsada nelikümmend kuus. One more vote. Finished. hääletus lõppes. This one is rejected for one vote. tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend üks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, nelikümmend kaks, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kolmsada kuuskümmend kolm vastu võetud, kolmsada kuuskümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss nelikümmend neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmsada nelikümmend poolt vastu kolmsada nelikümmend. palun tõstke käsi. kes poolt? kes vastu? erapooletuid? tagasi lükatud kolmsada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud kolmsada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. tagasi lükatud kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid. vastu võetud kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmsada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmsada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lü-, äh, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmsada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime, kolmsada kaheksakümmend kaks, rejected. Compromise 46 in favor, against, abstentions adopted. Amendment 300. muudatus äh, kolmsada kaheksakümmend neli, kolmsada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmsada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid. muudat-, äh, kompromiss äh, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud muudatusettepanek nelisada poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, ähm, nelisada viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitse poolt vastu, erapooletuid äh, kontrollime. tagasi lükatud ühe häälega. nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollima. Oh nelisada kaheksa. Adopted. vastu võetud. nelisada üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud nelisada kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelisada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kaheksa poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletuid. kontrollime, kolmkümmend kolm, palun. hääletus lõppes. poolt. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, aga tundub, et ta eriti käsi ei tõsta kolmkümmend neli kontrollime. Wow. That was not what we could see. Yeah? we need a break uh.... tundub, et on pausi vaja. kolmkümmend viis tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletuid, erapooletuid vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss üks, kes poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus äh, kolmkümmend, nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud neli, viiskümmend poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu erapooletuid. kontrollime, viiskümmend üks. Twenty eight, twenty eight, rejected Amendment 52, 52 in favor. Against, abstentions adopted. Amendment 53 in favor. Against, abstentions. Check, please, 53. kontrollime, viiskümmend kolm. Adopted by one vote. ühe häälega vastu võetud um,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 kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuuskümmend kaks, viis, kuuskümmend üks, kontrollime. Adopted sixty, sixty two. vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid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 kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, vastu, vastu võetud, vabandust. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek üks, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kuus poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek kaheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatusettepanek üheksa vastu võetud, üksteist poolt vastu vastu võetud äh, üksteist, kaksteist, kolmteist, neliteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viisteist poolt vastu, erapooletuid kuusteist samuti, seitseteist äh, vastu võetud, kaheksateist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, üheksateist samuti, kakskümmend poolt äh, vastu võetud, kakskümmend üks poolt vastu võetud, kakskümmend kaks millist kontrollime? kakskümmend poolt. vastu. kontrollime. Twenty check electronically. kakskümmend elektrooniline hääletus. Adopted. vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, kakskümmend kolm kontrollime. samuti. Adopted. vastu võetud. kakskümmend neli poolt vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt, vastu tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid. kontrollime kakskümmend kaheksa. Rejected, draw tagasi lükatud äh, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. Okay, we go to vote now the Deve opinion. nüüd läheme Deve arvamuse hääletuse juurde. üks poolt, vastu tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, vastu võetud. viis poolt, vastu, vastu võetud. kuus poolt, va-, vastu võetud. seitse osade kaupa hääletus, esimene osa po-, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime teine osa TV seitse. Adopted by two votes. vastu võetud. TV kaheksa langeb ära. Would you like to agree to have a block vote from DEVE two to DEVE twelve? saate plokina hääletada TV2-st TV12-ni, teeme elektrooniliselt. Rejected. tagasi lükatud. FAM twenty eight in favor. naistekomisjon kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. sotsiaaldemokraadid ei tõstnud käsi poolt. nüüd on vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu võetud nelikümmend seitse, nelikümmend seitse langeb ära viiskümmend poolt, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu võetud viis, viiskümmend kolm poolt, viiskümmend kolm poolt, viiskümmend neli, viiskümmend kolm vastu, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend üheksa osade kaupa hääletus, esimene osa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viies osa poolt, vastu võetud. plokina <coughs> paneksime ette hääletada naiskomisjoni muudatusettepanekute osas, kui olete nõus. What now? Which one? This? Rejected collectively. tagasi lükatud. elektrooniline hääletus resolutsiooni eelnõu muudetud kujul. elektrooniline hääletus. One more vote, someone is not voting. veel üks hääl on puudu, keegi ei hääleta. üks inimene ei hääleta, see on kõige olulisem. hääletus vastu võetud, palju õnne, härra Preeda No. When do we do Wednesday? Uh, we meet Wednesday at 11.30. Very much for your patience, please remember. aitäh kannatlikkuse eest, äh, erakorraline koosolek äh, on kolmapäeval kell üksteist äh, volinik Haani ja Mogheriniga. aitäh!